Good morning, everybody. tere hommikust, kallid kolleegid. Hello. Guten Morgen. Guten Morgen. Buongiorno a tutti. Could you please take a seat? palun võtke kõik kohad sisse. Ja, ja. So, liebe Kollegen. kallid kolleegid, tahaksime alustada ja oleks kena, kui te kõik nüüd kohad sisse võtaksite, siis me saame peale hakata. hallo. So. Zur Tagesordnung. nii, meie päevakorra juurde jah, üks muudatus, siis saame kinnitada. härra Berinski on palunud, et päevakorrapunkt number üksteist leiaks käsitlemist päevakorra lõpus. ma arvan, et kellelgi midagi selle vastu ei ole. ma tänan. täna on meil tõlge pea kõikidesse keeltesse peale soome, malta, slovaki, sloveeni, horvaadi ja iiri. Läti ja Leedu aga see, viimased on ainult passiivsed. meil on ka külastajate rühm, Anne Sander on nad kutsunud, tere tulemast. ja ja meil on siin veel teadaandeid, kuulame ära lühikese ülevaate kolme delegatsiooni külaskäigust, külaskäikudest, mis toimusid viimasel nädalal. Hollandis käis delegatsioon, järgmine eesistuja ja siis ILO-s Genfis käisid meie esindajad ja kolmas delegatsioon käis Portugalis. nii et üsna suur reisimine oli möödunud nädalal ja me tahame nüüd ülevaadet nendest käikudest saada. aga võib-olla mitte täna me ei kuula seda, sest me ei taha aega kaotada. meil on proua Tysoniga arutelu ette nähtud ja ma tervitan teda. suur tänu, et olete poolteist tundi meie käsutuses aga delegatsioonide aruandeid kuulame järgmisel kohtumisel, kas see on kahekümne seitsmendal novembril või kolmandal detsembril. ma saan aru, et kellelgi midagi selle vastu ei ole, mis tähendab et me saame kinnitada viimase protokolli, see on kaheteistkümnendast kolmeteistkümnendast oktoobrist, kellelgi midagi protokolli vastu ei ole, mis tähendab, et me oleme jõudnud juba neljanda päevakorrapunkti juurde. proua Tyson on meil külas ja räägib meile komisjoni tööprogrammist järgmiseks aastaks. seal on väga palju huvitavaid küsimusi. ja need on ka meie pärusmaa aga sealt ridade vahelt tahaks ka üht-teist veel välja lugeda ja proua Tysoni ja härra Junckeri kõnedest oleme üht-teist ka kõrva taha pannud ja see on kõik meie tegevusväli järgmisel aastal. üks selline aktuaalseid teemasid on sotsiaalsed miinimumstandardid, võrdne palk võrdse töö eest sugupoolte vahel ja teisedki huvipakkuvad küsimused, mida me tahaksime teiega täna käsitleda. ja et me saaksime tõhusalt valmistuda oma tulevaseks tööks siin komisjonis ja teha tihedat koostööd nõukogu ja komisjoniga. nii et rohkem pikemalt sellel ei peatuski, proua Taisen, nüüd on sõna teil viieteistkümneks minutiks, mis me saame päevakorras korralikult Eh, kinni pidada ja siis keegi ei hakka õiendama, et ma ajast maha olen jäänud. suur tänu, härra esimees, kenade sõnade eest. lugupeetud eh, saadikud, lugupeetud esimees, mul on suur heameel täna siin teie hulgas olla. üks aasta on nüüd uus komisjon eh, töötanud oktoobris kaks tuhat viisteist, kui ma olin kuulamisel siin teie ees, siis ma tutvustasin oma eesmärke järgmiseks viieks aastaks. võitlus tööpuuduse vastu, vaesuse vastu ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ning samuti investeeringud paremasse sotsiaalkaitsesse. nüüd pärast aastaid sügavat finants- ja majanduskriisi me näeme, et on signaale, mis viitavad positiivsetele arengutele nüüd võrreldes augustiga kaks tuhat neliteist töötute arv on koma viie miljoni võrra ühe kahanenud kahekümne kaheksas liikmesriigis ja viis tuhat vähem euroalal. see kõik ei ole muidugi ühtlane protsess kogu Euroopa Liidus, meil on tööpuudus üheksa koma viis kahekümne kaheksa kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis me näeme, et väga suured on erinevused liikmesriigiti, nelja koma viiest protsendist kahekümne viie protsendini on tööpuudus liikmesriikides mõnedes. augustikuus Saksamaal äh, neli koma viis protsenti, viis protsenti Tšehhis, Maltas viis koma üks protsenti ja kõige kõrgem Kreekas kakskümmend viis koma kaks protsenti juunikuus ja Hispaanias kakskümmend kaks protsenti oli töötuid aga eh, tööpuuduse vähenemine puudutab kahtekümmet kolme liikmesriiki. nüüd need, kes on vaesuse ohus või sotsiaalse tõrjutuse ohus, ka nende arv on olu-, järk-järgult vähenenud saja kahekümne neljast miljonist aastast kaks tuhat kaksteist saja kahekümne ühe koma kaheksale miljonile aastaks kaks tuhat neliteist. aga me ei ole sugugi saavutanud eesmärke, mis meil on kirjas strateegias kakskümmend kakskümmend, nii et kasv tasapisi naaseb Euroopasse, aga väljakutsed on suured, pikaajaline tööpuudus on kahekordistunud, kaksteist miljonit inimest on. kuuskümmend protsenti nendest on nüüd kaks aastat juba ilma tööta olnud või isegi kauem ja üks kolmandik elanikkonnast Bulgaarias, Rumeenias, Kreekas, Lätis ja Ungaris on liit Eh, sotsiaalse tõrjutuse või vaesuse ohus aastal kaks tuhat kolmteist, need on need viimased andmed, mis meie käsutuses on. vahepeal eh, viisteist, kuusteist protsenti Rootsis, Soomes, Tšehhis, siingi näeme, et on erinevused olulised liikmesriikide vahel ja need erinevused liikmesriikide vahel Äh, mõnikord on ka erinevused liikmesriigi sees suured ja see on väga murettekitav, sest see seab ohtu meie ühiskondade ühtekuuluvuse, meie konkurentsivõime ja Euroopa majanduskasvu potentsiaali. Äh, meie komisjoni esimesel tööaastal me oleme töötanud oma eesmärkide saavutamise minel noorte garantii rakendamisega ja teie toetusega ja ma tänan teid selle eest Äh, on suurenenud noorte tööhõive algatuse eelfinantseerimine, et pro projektid kiiresti saaksid käivituda. ja ma soovitan ka äh, pikaajalisi töötuid paremini integreerida ja samuti oleme sotsiaalse dialoogi Euroopa Liidu tasandil uuesti käivitanud. sotsiaalpartnerid peavad olema paremini kaasatud meie tööhõive ja sotsiaalpoliitikate väljaarendamisse ja ma olen väga pühendunud sellele süvendatud koostööle. aga selge, et ei saa jätkata vanas vaimus ja meie järgmise kaheteist kuu tegemised on toimumas selle taustal ja nüüd ma räägin neljast peamisest tegevusest, kus meil tuleb koostööd tihedalt teha selleks, et tulemusi saavutada ja ootan seda koostööd. kõigepealt meil on sotsiaalõiguste sammas ja minu esimene prioriteet on tugevdada sotsiaalset mõõdet meie turumajanduses. see on üks peamisi väljakutseid Euroopa Liidu ees ja liikmesriikide ees. kriis on oma jälje jätnud väga palju inimesi on ebakindlates töösuhetes või võitlevad selle nimel, et tööd leida. samas töömaailm muutub väga kiiresti tekivad uued võimalused, aga eh, ka uued küsimused. ja selles kontekstis eh, mina töötan sotsiaalõiguste samba kallal, eesmärgiks on tagada, et Euroopa Liidu aki eh, käib ühte sammu arengutega tööturul ja on aktuaalne ka uue töötingimustes uues maailmas. tähtis on, et meie õigusaktid vastaksid tänapäeva elu väljakutsetele, digitaalne töö, pere ja tööelu ühitamine. me palume, et inimesed kohanduksid paremini tehnoloogilistele muutustele, oleksid paindlikud. samas toetame ka töötajaid sellel kohandumisel ja kaitseme piisavalt neid, kui vaja on kaitsta. meie eesmärgiks on vähendada ebakindlust ja tagada, et uued töövõimalused ka muutuksid kvaliteetseteks töövõimalusteks. nüüd liikmesriikide üha suurem erinevus on väga murettekitav. see õõnestab ühte Euroopa Liidu eksistentsi aluseid, nimelt majanduslik lähenemine ja kõigi eurooplaste elujärge parandamine. meie eesmärgiks peab olema äh, sotsiaalne lähenemine, konvergents. me arvame, et üheskoos, kui me kokku lepime tööhõive ja sotsiaalmõõdikute osas, siis sellega äh, muutub majandus vastupanuvõimelisemaks ja ühiskonnad samuti kõikjal Euroopa Liidus. sama vastupanuvõimeline Eh, seda nii headel aegadel kui ka halbadel aegadel. sellised mõõdikud annaksid meile suunised, millega juhtida reforme liikmesriikide tasandil, näiteks noortegarantii või pikaajalise tööpuudusega võitlemine ja kus asjakohane seda lähenemisviisaks isegi tugevdada eh, rahandus- ja majandusliidu huvides. nagu me teame, selles liidus liikmesriigid on veelgi üksteisest sõltuvamad nii et me tahame teiega süvendatult dialoogi pidada siin Euroopa Parlamendis, liikmesriikidega seda teha, liikmesriikide parlamentidega, sotsiaalpartneritega, arutada neid asju. jah, tõhus sotsiaalpoliitiline reform eh, nõuab meie ühiseid jõupingutusi kõigilt. sidusrühmadel tuleb panustada, kõik mõistavad, et see on oluline. nüüd teine väga tähtis asi järgmistel aastatel on olemasoleva Mm, tööohutuse eh, ja töötervishoiu õigusaktide läbivaatamine. meil on olemas aki selle kohta. tähtis on, et eh, meil oleks lihtsustatud ja kõikehõlmav komplekt sotsiaalsetest õigustest töötajatele. me tahame lihtsamat struktuuri, korrastatud akiid ja tahame vähendada ka direktiivide arvu selles valdkonnas. samas peab kaitsetase säilima samas on vaja tugevdada töötajate tööohutuse, töötervishoiu kaitset ja tugineda seejuures teadlaste nõuannetele. ei saa sulgeda silmi, kui töötajad surevad sellepärast, et nad toodavad midagi eh, või eh, neile kohalduvad uued ohud nagu kantserogeensetest ja muudest ainetest tulenevad ohud. nii et eh, lähiaastal me kavatseme Äh, aineid lisada äh, nimekirja, mis puudutab ohtlikke aineid, äh, kus praegu seisavad kantserogeenid ja mutageenid, millega kokku puutuvad töötajad töökohal tähtis on, et Euroopa Liit oleks konkurentsivõimeline globaalsel tasandil, arvestades, kui kiiresti muutub maailm, tehnoloogiad arenevad, töökeskkond muutub. selles olukorras meie firmad peavad suutma kasvada ja olla innovatsioonilised, inimestel peavad olema piisavad õigused, piisavad oskused, et nõudlusele vastata ja sellepärast me töötamegi oskuste agenda kallal. selle eesmärgiks on parandada meie töötajate konkurentsivõimet tööturul ning tagada kvalifikatsioonide tunnustamine ja portatiivsus ning tugevdame partnerlussuhteid äriühingute ja haridusasutuste vahel. jah, sektorid, kus on vaja eh, keerulisi oskusi nagu IT, eh, inseneriametid ja tervishoid, me näeme, et seal nõudlus üha kasvab, samuti eh, väga palju töökohti on samas hävinenud. just vähemaid oskusi nõudvad töökohad kaovad. see tähendab seda, et tulevikus on vaja teistsuguseid ja kõrgemaid oskusi kui varasemal ajal. digitaalsed oskused on täiesti asendamatuks muutunud meie majandusele ja kindlasti muutuvad, on endiselt prioriteetsed. aga selleks, et digitaalseid oskusi edendada, on vaja rohkem ära teha selleks, tagada, et igal inimesel on korralik põhikirjaoskus ja arvutusoskus. kuuskümmend kaheksa miljonit täiskasvanut Euroopas öö, omavad ainult algtasemeid nendes valdkondades. ja väga paljud kooliõpilased omavad ainult madalaid oskusi. nelikümmend kuus protsenti omab ainult madalaid digitaaloskusi, aga need oskused on väga olulised mitte ainult ettevõtetele, vaid ka inimesele endale. see on üks osa meie jõukusest, avab võimalused tööd leida ja aktiivselt osaleda ühiskonnaelus. tõendid näitavad, et töö kohal õpitu on eriti oluline selleks, et oskusi edendada ja et toimuks sujuv üleminek haridusteelt tööellu ja sellepärast eh, on vaja rõhku panna just haridusele ja koolitusele kõigepealt ja lõpetuseks on vaja investeerida meie töötajatesse. meie konkurentsivõime sõltub sellest, kui hästi on seotud innovaatilised äriühingud ja produktiivne suurte oskustega tööjõud. ja neljas aspekt, ma räägin äh, nüüd töötavatest vanematest ja hooldajatest, see on uus algatus ja tugineb ettepanekule muuta rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi. see on üks võimalus, kuidas laiemas kontekstis käsitleda neid erinevaid küsimusi, eh, mis on seotud sellega, et naised liiga passiivselt osalevad tööturul. me arvame, et see uus lähenemisviis toob tulu kõigile ja eriti naistele, kes praegu on alaesindatud meie tööturul nende pikaajaline panus aitaks meil vähendada pensionide eh, soolist lõhet ja oleks kasuks majandusele laiemalt. aga ka hooldajate puhul eh, on vaja saavutada parem tasakaal töö ja eraelu vahel, perekohustuste vahel ja eh, vähem, vähem lapsi peaks elama leibkondades, kes on vaesuse ohus me oleme juhtinud tähelepanu, kuivõrd tähtis on ka töö ja pereelu tasakaal leida eh, isade puhul, mitte ainult emade puhul ja teeme selle kohta ettepanekuid, kuidas paremini ka eh, perega seotud puhkus paremini ära jaotada mõlema sugupoole vahel peres. ja samuti on väga tähtis mõelda teiste eh, hooldusaluste peale perekonnas ja lõpetuseks räägin veel sellest tööst, mis meil tuleb ära teha selle aasta lõpuks. praegu me lõppviimistleme oma ettevalmistavat tööd tööjõu liikuvuse kohta, algatus tuleb järgmine kuu selle kohta, samuti juurdepääsetavuse akt võetakse vastu teisel detsembril, üks päev pärast puuetega inimeste päeva tähistamist Eh, ja samuti pikaajalised töötud seitsmendal detsembril EBSCO kohtumisel tööhõive sotsiaalministri nõukogus peaks selle kohta õigusakt vastu võetama ja ma usun, et järgmistel nädalatel liigume tublisti edasi selleks, et kahel teemal töö lõpule viia. EURES on üks ja teine on platvorm deklareerimata töö kohta. nii et seni oleme tublisti edasi liikunud kolmepoolsetel läbirääkimistel siin ja ma loodan, et me jõuame veel käesoleval aastal kompromissini. härra esimees, lugupeetud saadikud, me kõik oleme mõistnud, et ei saa jätkata vanal viisil. liikmesriigid võitlevad endiselt finants- ja majanduskriisi sotsiaalsete tagajärgedega ja struktuuriliste probleemidega, mille on tekitanud meie vananev tööjõud ja meie ühiskonna digitaliseerumine ja praegu on liikmesriigid silmitsi ka sellega, et on vaja integreerida tuhanded inimesed, kes on soovinud rahvusvahelist kaitset. meil on uued väljakutsed ja selleks on vaja üle-euroopalist koordineeritud lähenemisviisi, mis oleks uus lähenemisviis. on vaja jagu saada väljakutsetest ja välja pakkuda tõhusad lahendused selleks, et tugevdada tööhõivet ja sotsiaalset kaasatust, mis on otsustavaks, et et sotsiaalne Euroopa jälle käivituks, mida nii väga vaja on. meil on vaja näidata tulemusi meie kodanikele ja välja pakkuda neile tõelised võimalused ja ka kaitse. me ei saa sellist Euroopat üles ehitada, nagu me sooviksime, kui me ei liigu edasi kahel viisil. esiteks oleme konkurentsivõimelised maailmaturul ja samas oleme ka sotsiaalselt ühtekuuluvad. on vaja süvendada sotsiaalset progressi ja majanduskasvu, need on omavahel tihedalt seotud. see on minu arusaam eh, kolm A reitingust sotsiaalplaanis Euroopale ja ma olen valmis teiega tihedat koostööd tegema. tänan. ma tänan südamest, proua volinik nüüd eh, meie arutelude Eestis juhatuse eest teile suur tänu. ja koordinaatorid on soovinud, et eh, fraktsioonide kaupa iga koordinaator fraktsioonist saab kaheks minutiks sõna ja me palume, et proua Tyson siis vastab meie koordinaatorite keerukatele küsimustele ühe minuti jooksul ja siis on järgmine voor küsimustest selline on menetlus, mida me sooviksime kohaldada ja kõigepealt ma annan David Kaasa, Kaasale sõna. suur tänu, tere hommikust. tere hommikust, proua volinik, kõik kolleegid. kas komisjonil on kavas tugevdada koordineerimist just nimelt riikide ja kohalike ametivõimudega, et paremini jõuda kodanikeni sotsiaalse seadusandluse osas. ma arvan, et vastus pole selles, et tuleb luua ainult uusi sambaid, vaid põhiprobleem on just nimelt tõhusa rakenduse puudumises selle teema osas, eriti nendes piirkondades, kes on kõige rohkem kannatada saanud Ich bin beeindruckt. jah, see avaldab mulle küll muljet Schatthaisen, bitte. Ja, dank u. Zeer, ja, oké. Okay. Uh, ja, dank u wel, uh, uh, meneer de coördinator. Uh, Suur tänu koordinaatorile selle küsimuse eest. kõigepealt see raha, mis meil on see puudutab just nimelt seda, et seda raha hallatakse ühiselt, on vaja koordineerida rahade jaotamist liikmesriikidega ja kuidas me siis tagame, et see koordineerimine to toimub korralikult. kõigepealt meil on raamistik, mida me oleme seadnud õigusloomele ja meil on ka väga täpne jälgimine selles osas, kuidas raha kasutatakse. küsimus ei ole mitte selles, kus raha kasutatakse, kuidas teda eh, kasutatakse, niimoodi me oleme tegutsenud aastate viisi, aga me peame praegu kulutama raha niimoodi, et me saavutame kõige paremaid tulemusi. Eh, mitmeaastase finantsraamistiku raames Eh, me eh, voliniku juhat-, juhtimisel just nimelt tugevdame niisugust lähenemist ja me peame vaatama, millised on tulemused, sest et asi ei ole mitte ainult mõnes numbris siin või seal, vaid me peame vaatama, kuidas liikmesriigid kasutavad seda raha, kas nad tõepoolest saavutavad päris tulemusi, kas nemad saavutavad seda, mida nad endale on ette võtnud. ma loodan, et see on vastus teie küsimusele ja suur tänu. edasi Juta Steinrück, palun. suur tänu, äh, proua volinik, teie sõnavõtu eest. Teie sõnum oli äh, vägagi lootusrikas ja komisjon on põhjalikult äh, seadusandlikud ettepanekud ette valmistanud. minu küsimus puudutab sotsiaalõigusi. Te ütlesite, et ähm, töövõtjatel peab olema rohkem paindlikkust ja see käib käsikäes ähm, kaitsega. mida te täpsemalt selle all mõtlete? ja millised on teie konkreetsed ettepanekud seoses sotsiaalse ühtekuuluvuse tugevdamisega? härra Juncker mainis äh, põhimõtet äh, samal kohal sama töö eest sama palk. kas te hakkate seda tugevamalt rakendama? Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni komisjoni tööprogrammi kohta ja seal nõuti, et töövõtja mõiste tuleb defineerida Euroopa tasandil. kas Euroopa Komisjon läheb sellega edasi ja kui, siis kuidas? Te mainisite ka uusi tööhõivevorme, näiteks digitaliseerumise raames ja Saksamaal meil on järjest enam üksikettevõtjaid statistika näitab, et neil on äh, pidevalt äh, vaja riigipoolset toimetulekuabi. kuidas äh, komisjon kavatseb reageerida sellistele arengutele, aitäh? suur tänu. püüan vastata ühe minuti jooksul. mis puudutab sotsiaalõigusi need põhinevad kahel asjal. kõigepealt on eh, põhilised sotsiaalõigused ja liikmesriigid võivad alati minna kaugemale, aga nad peavad selle miinimumstandardi tagama ja me peame vaatama, kas praegune seadusandlus eh, rakendub tänases tööelus või kas on mingisuguseid lünki, mida tuleb täita ja me siis teeme selles osas ettepanekuid ja teie ütlesite, et vaja on töövõtja mõistet defineerida. võib-olla me ei tule välja konkreetse ettepanekuga, aga see on teema, millega me tegeleme. näiteks me vaatame seda Uberi kontekstis, kes on siis töövõtja millist äh, kaitset näiteks peab ta saama ja me vaatame kõiki neid, kes on ära teeninud teatud kaitse selles kontekstis. mis aga puudutab lähenemist, konvergentsi, siis meil ei ole selles vallas eh, pädevust, aga kui liikmesriigid tahavad üksteisega läheneda ja me näeme, et see mõjutab negatiivselt majanduskasvu, siis me võime mm, Eh, rääkida liikmesriikidega, sotsiaalpartneritega, leppida kokku et, eh, eesmärkide osas ja siis teises faasis võime me välja töötada teatud soovitusi. täpselt niimoodi tegutsesime me noorsoogarantiiga ja meie oma rahadega võime siis stimuleerida eh, teatud teatud äh, aspekte, mis toovad kaasa suurema konvergentsi just nimelt selles osas, kus me tahame, et asjad läheksid. mis puudutab siis äh, põhimõtet, et võrdne raha võrdse väärtuse loomise eest, äh, mida puudutas Juncker, siis mul on väga hea meel, et see teema tõstetus. mõte on selles, et see peaks Äh, hõlmama nii töötajate lähetust kui äh, ka muud. meil on loomulikult selles osas olemas äh, seadusandlus, aga siiski on palgalõhe, mis on sooline, naised-mehed saavad erinevat palka ja kõik, kõigepealt puudutab see just töötajate lähet-, lähetamist. ma arvan, et mu minut on läbi. ma arvan, et ma vastasin küsimusele. Ik denk dat ik de meeste vragen beantwoord heb ja tundub, et enamus aspekte sai hõlmatud. jah. mina ei kasutanud oma aega päris ära, nii et äh, veel kord tagasi viimase küsimuse juurde, meil on uusi tööhõive vorme ja digitaliseerimine on kaasa toonud järjest ähm, suurema üksikettevõtjate ehk FIE-de arvu, kes vajavad äh, toimetulekuabi? jah, vastan väga lühidalt. see on asi, mis e, langebki selle alla, selle mõiste alla, kes on tööandja, tähendab, kuidas e, tingimused muutuvad, kuidas meie äh, saaksime seda definitsiooni täpsustada. on asju, mis teatud eh, valdkondades ei ole enam olulised, teistes on ja me peame vaatama, mis juhtumas on, me peame vaatama, kes tõepoolest on töövõtja, kas nad on üksikettevõtjad või tegelevad mingisuguse eh, üksiklepingu alusel, milline peab olema nende kaitse tõepoolest eh, uusi arenguid on palju ja me hoiame nendel silma peal. ja vaatame, kas me võime selles vallas ka mingisuguste eh, soovitustega välja tulla no.. Oh. Eh, Marian Haakenit ei ole. My list is wrong, Antea. My list is wrong. You have the floor. Thank you, thank you, chairman. E, järgmine kõneleja, suur tänu e, selle sissejuhatava sõnavõtu eest volinikule alustan sellest, et ma e, tervitan paremat õigusloomet, mis aitab kaasa majanduskasvule ja konkurentsivõimele ma eh, toetan täiesti teie eh, lihtsustamispüüdeid eh, töötervishoiu ja tööohutuse osas sest lähen lihtsustamine võimaldab lihtsamalt ettevõtetel eriti väike ja keskmise suurusega ettevõtetel ka reegleid rakendada aga te ei ole nimetanud üht asja et tuleks läbi vaadata töötajate lähetamisdirektiivi. sellest räägitakse palju. ja e, igatahes mina tahaksin teada, kas praegusel hetkel e, teie kavatsete sellega välja tulla või mitte. mulle tundub, et praegusel hetkel on just nimelt oluline kõik see, mis puudutab rakendamist ja kui me e, hakkame eh, tegelema töötajate eh, lähetusega, enne kui me võtame üle eh, selle elluviimisdirektiivi, siis me hakkame tegelema uue tekstiga, enne kui me oleme tegelikult näinud, kuidas jõustamisdirektiiv töötab ja ma arvan, et niisugune asjade järjekord oleks vale. ja sellega seostub võrdne tasu võrdse töö eest samas kohas. see on tegelikult väga üllas eesmärk, sest eh, näiteks minu koduriigis on meil eh, sugude eh, palgaseadus. aga ma arvan, et selle valdkonna reguleerimine on ehm, väga keeruline, sellepärast et meil on eh, Briti kohtutes tohutult palju kohtuasju, kus eh, sama töö eest ei maksta sama palka, nii et, et selles asjas peaks olema väga ettevaatlik ja eh, see võib seostuda ka edaspidi eh, töötajate lähetamisega, sest kui me teenundus, teenindussektoris saadame näiteks ütleme eh, oma koduriigist inimese teise riiki, siis kui öeldakse, et nendele tuleb maksta sama palju, siis ma maksan siis nendele kas rohkem või vähem või me tegelikult sekkume siseriiklikusse seadusandlusesse interessante Frage, aber eindeutig zu. ja, huvitav küsimus, aga ilmselgelt liiga pikalt sõnastatud. Äh, ja, tänke mevrouw äh, McIntyre, what a verin-. suur tänu, proua McIntyre, selle küsimuse eest. tegemist on teemaga, millega me töötame pidevalt. selle alustasid juba meie eelkäijad aga me töötame ka mitte ainult selle töötervishoiu teemaga, vaid me püüame lihtsustada ka seda, mida väike keskmise suurusega ettevõtted peavad tegema. me vaatame lihtsustamist ka eh, igasuguse aruandluse osas, mis eh, selle kohustuse osas, mis on SME-del ja tegelikult see ühtekokku kõik lihtsustab halduskoormust ja vähendab halduskoormust. mis puudutab nüüd eh, töötajate lähetust eh, ja selle eh, läbivaatamist, siis teil on kahtlemata õigust, et oluline on kõigepealt, võetaks kõikide riikide poolt üle jõustamisdirektiiv ja just nimelt sel põhjusel me hääletasimegi nende kahe uue direktiivi poolt. ma tõepoolest loodan, et me eh, nüüd eh, õhutame liikmesriike üles võtma see jõustamisdirektiivi oma seadusandlus, eh, oma seadusandlusesse enne aastat kaks tuhat kuusteist. sest kaks tuhat kuusteist on see mm, seatud tähtaeg ja aga meil on kahjuks veel probleeme mis ei ole lahendatud lahendatud. ja me ei saa neid lahendada enne, kui see ülevõtmisdirektiiv on siis eh, tõepoolest ka eh, riikide seadusandlusesse jõudnud ja mis puudutab nüüd töötajate lähetamist, siis meie probleem on selles, et see, kuidas eh, lähetatud töötajaid paljudes riikides käsitletakse, ei ole õiglane ja seepärast eh, me võtsimegi eh, selle teema uuesti üles ja seda toetas ka, eh, seda tööta, toetas ka komisjoni president, mis viib selleni, et võrdse töö eest peaks saama võrdset tasu ja tõepoolest on õige, et töötajad, et inimesed pöörduvad kohtutesse, sellepärast et nende õigusi on rikutud ja see ei ole mitte midagi uut on juba olemas punktid, mis eh, on olemas Euroopa seadusandluses, me teame, et nad on head. aga eh, nüüd on vaja suurendada õiguskindlust, et tõepoolest oleks teada, mida kõik eh, seaduse tähtedes kirjas olev tähendab ja mis puudutab eh, siis liikmesriikides makstavat palka, siis meie ei hakka eh, eh, sekkuma sellesse, mida liikmesriigid teevad, aga me ainult tahame seda, et kui üks inimene läheb teise riiki tööle, siis tuleb tagada talle miinimum Eh, palk, nii nagu selles riigis on ette nähtud, aga me ei taha eh, üldse sekkuda liikmesriikide palgapoliitikatesse. suur tänu ja nüüd eh, Ulla, palun. suur tänu. ka mina tahtsin rääkida natukene töötajate lähetamisdirektiivi uuest läbivaatamisest. mina ei saa täpselt aru mida see läbivaatamine tahab, millist läbivaatamist komisjon planeerib. kui me vaatame eh, Euroopa Kohtu eh, otsuseid, siis eh, seal öeldakse, et sama tööd samas kohas tuleb tasustada võrdväärselt, sama, sama raha peab selle eest saama ja nüüd ma tõepoolest ei saa aru, miks, mida siin uuesti läbi vaadata on, kui juba see on sõnaselgelt välja öeldud sellepärast et just niisuguse otsuse langetas töötajate lähetamise direktiivi kohta Euroopa Kohus. kas tegemist on mingisuguste ehm, uute ideedega selles eh, kontekstis ja teine küsimus puudutab siis sotsiaalõiguste sammast ja ma tahaksin, et mulle räägitakse rohkem, kuidas komisjon tagab selle, et on tagatud tasakaal sotsiaalõiguste sotsiaalõiguste samba ja eh, eh, õigusliku aluse vahel erinevates lepingutes. Yeah, yeah, uh, can... lugupeetud koordinaator, mina arvan, et teie tunnete muret selle pärast, mis on meie ettepanekute sisu, mis puudutab eh, sotsiaal, eh, sotsiaalsüsteemide koordineerimist ja siis töötajate lähetamisdirektiivi. me töötame praegu selle teema kallal ja eh, meil on olnud mitu arutelu selles osas komisjonis ja me oleme püüdnud paika panna põhimõtted ja tegelikult me peame nüüd äh, volinikega uuesti arutama, milline on meie omavaheline kokkulepe, aga ma olen täiesti kindel, et äh, Euroopa, äh, et paljudes Euroopa seadusandluse osades on juba kirja pandud see, et võrdse töö eest peab saama võrdset tasu. see on tõepoolest äärmiselt oluline põhimõte. me peame vaatama ka seda, just nimelt töötajate mobiilsuse seisukohast, kuidas on töötajate lähetamisega asjad, sest sisse tuleb ajutise ajutise töö põhimõte, sellepärast et ajutine on ju, sest lähetus on ajutine. see tähendab, et toimub sotsiaalkindlustuse vallas koordineerimine selles osas ei tohi silma kinni pigistada. oluline on ka see, et kõik, kes on hõlmatud selles protsessis, tunneksid õiguskindlust. mis puudutab nüüd sotsiaalseid õigusi, siis kuidas me kavatseme seda arvestada lepingute õigusliku aluse osas siis meie ei kavatse minna kaugemale, kui on meie volitused, kui on meie kompetents. meie äh, austame subsidiaarsuspõhimõtet ning me teeme ettepanekuid ainult selles vallas, kus meil on pädevus. me võime teha seadusandliku alu äh,, ettepanekuid, sellepärast et meil on lepingu alusel selleks õigus aga me peame kasutama avatud koordineerimismeetodit. ja täpselt seda me kasutamegi kõikide mõõdikute osas. me hõlmame liikmesriike või me leiame mingisuguse teise võimaluse, kuidas hõlmata eh, kõiki osapooli ning me seome sellega, eh, seome sellega eh, eh, poolaasta mõistega ja lähtume ainult aluslepingutest. suur tänu. ja nüüd äh, saab sõna proua Kuneva äh, kuue fraktsiooni nimel, palun. ei, ta ei soovi sõna saada hästi. siis anname erandkorras äh, sõna nüüd esimesena rohelistele, proua Štanuka, palun. Äh, jah, suur tänu. suur tänu, proua volinik Teie rääkisite mobiilsuspaketist mis peab vähendama tööpuudust ja kuritarvitusi. aga kodanikud kardavad, et kui nad lähevad teise liikmesriiki ja mina esindan Lätit, inimesed lähevad meilt palju ära, siis nendel on vähem sotsiaalseid õigusi, neid diskrimineeritakse ja nad eh, nende eh, tunnevad eh, sotsiaalvallas raskusi. inimesed kasutavad Euroopa Liidu fundamentaalõigust töötajate eh, mobiilsus on selleks põhiõiguseks. mida te teete inimeste kaitseks, kes tahavad töötada kusagil mujal Euroopa Liidus? kuidas tegeleda nende raskustega, mida eh, nad eh, kohtavad, kui nad lähevad mujale tööle, näiteks nendel on raske juurde pääseda eh, töötushüvitisele. suur tänu selle küsimuse eest. mobiilsuspaketi eesmärk ja selle algatuse eesmärk on see, et me stimuleerime ja aitame kaasa mobiilsusele, sest see on oluline. see on tegelikult meie siseturu alussammas. see annab kaasa eh, majandus, see aitab kaasa majanduskasvule, see aitab leida inimestel tööd teistes riikides ja see aitab ka eh, paremini kokku viia oskusi ja vajadusi. mobiilsus on midagi sellist, mida me peame jätkuvalt toetama. aga samal ajal me näeme ette teise samba, kui me räägime töötajate mobiilsusest, meil on vaja tagada, et inimesed, kes kasutavad mobiilsusõigust, saavad sellise kaitse eh, nagu on õige ja et nad saavad endale alles jätta ka töötu kindlustuse tööt- ja eh, kaitse töötuse puhul. kui see niimoodi on, siis inimesed peavad alati saama kasutada ka eh, neid hüvesid, mis on ette nähtud eh, töötutele, nii et, et see peab nendega kaasa tulema. kui eh, inimene läheb teise riiki, kus ta otsib tööd, siis ei tohi juhtuda seda, et ta langeb auku, kus teda keegi ei aita. me peame looma niisuguse äh, Ehm, silla, kus siis need eh, sotsiaalkaitsemeetmed lähevad kaasa tema päritolumaalt sellesse riiki, kus eh, ta ehm, on liikunud, nii et mingit musti auke ei tohi olla. inimestel peab olema alati võimalus oma õigused kaasa võtta, olenemata sellest, millises riigis nad on. suur tänu ja nüüd eh, kolleeg Kuneva, palun. Aga suur tänu. proua volinik, teie ütlesite oma sissejuhatuses, et on ka selliseid küsimusi, mis ei ole komisjoni tööprogrammis. seega siis kui me hindame programmi, sotsiaalprogrammi üleüldiselt või komisjoni tööprogrammi üleüldiselt, siis komisjon on välja toonud rea tegevusi teie visiooni elluviimiseks. aga tegelikult sotsiaalküsimusi on majandusküsimuste järel nimetatud kõige viimasel kohal. ma tean loomulikult, et komisjonil on kompetentsus eh, ühisturu osas, aga komisjonil eh, on ka pädevus kodanike osas, sest praegusel hetkel majanduskasv ei jõua meie kodanikeni. mis on siis nende eh, poliitikate lõpptulemus? Te ärge rääkige mulle, et teiste poliitikate väljatöötamine aitab kaasa sotsiaalpoliitika osas mitte kusagil ei ole öeldud, et meie eesmärk peab olema sotsiaalselt õiglane kasv. Teie ütlete meile, et mobiilsus aitab töötajaid, et, et direktiivi läbivaatamine, mida pole veel ellu viidud ja siin ma mõtlen eh, töötajate lähetamist, et seda kavatsetakse eh, uuesti läbi vaadata, et see tagab kasvu kuulge, millisest tööhõivest teie räägite, millisest töökohtadest te räägite? inimesi visatakse tänavale, nad ei saa pensioneid. Nad jäävad ilma elukohast. Teie räägite, et on e, töökohtade ja kasvu loomiseks lisarahastust, aga millises raamistikus? komisjon ise rääkis aasta alguses Euroopas valitsevatest töötingimustest ja raportis toodi see ära, et Kreeka kriisiperioodil on töötingimused muutunud mitmel moel, eh, on suurenenud töö intensiivsus eh, sidemed on muutunud nõrgemaks ja tegelikult me öeldi ka, et tegelikult ei teata seda, millised asjad on ajutised, millised ähm, on pikemaajalised. Te räägite e-, eelarve konsolideerimisest ja, aga see ju tähendab survet sotsiaaldialoogile. asi on üsna uskumatu. vabandage aga te teate, et ma ei saa rääkida väga eh, kiiresti, sellepärast et mm, mul on puue ja sellepärast ma ei mahu oma aja sisse, mul on vaja rohkem aega. tegelikult on täiesti uskumatu, et komisjon tunnistab, et on vaja kiireid muutusi, peab midagi tegema selle nimel, aga räägitakse ainult majanduskasvust ja öeldakse, et selline lähenemine äh, äh, on hea, aga äh, nõrgenenud on kollektiivlepingute sõlmimine. Need muutused, kuidas palku määratakse, ei jäta tegelikult konsultatsioonide ja üksmeelele jõudmise jaoks mitte mingisugust võimalust. nimetatakse siin tasakaalu Eh, eh, inimeste tööelu ja perekonnaelu vahel. selle asemel, et tulla välja konkreetsete ettepanekutega, teie ütlesite, et, et eh, kõn-, kõnelejad katkestatakse, sest et aeg on ületatud juba kaks korda. ma lõpetan tegemist on tasakaalustamatu plaaniga komisjoni poolt Teie ütlete, et teie plaanidel, et teie plaanidest piisab, et lõpeks marginaliseerimata töötajate osas. ma tahtsin öelda, et ei saa oma kõneaega lihtsalt ise kahekordistada. kõikidel fraktsioonidel on kaks minutit, sealhulgas ka minu fraktsioonil. vabandust väga ja nüüd proua Tyson, palun suur tänu. püüan vastata lühidalt. kõigepealt proua Kuneva, teie Teie tegelikult eh, me oleme lugenud seda tööprogrammi erinevalt. kui te vaatate kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta tööprogrammi, siis te näete, et võrreldes eelnevatega on see aastate jooksul kõige sotsiaalsem äh, Eh, tööprogramm. me oleme tõepoolest hõlmanud sotsiaalse mõõtme eh, tööprogrammi ja mul on väga hea meel, et terve eh, komisjon seisab selle programmi taga. meil on vaja majanduskasvu, kui me tahame luua uusi töökohti, kui me tahame häid töökohti seda ei ole võimalik teha ainult sotsiaalpoliitika kaudu, meil on vaja ka makromajanduslikku poliitikat ja kõik eh, osalejad eh, selles mängus peavad oma õla alla panema, me räägime tervest ühiskonnast, me räägime tööandjatest, me räägime ametiühingutest ja meil tõepu- ja meil on olemas ka Euroopa Investeerimisfond, mille eesmärk on hõlmata kolmsada viiskümmend miljardit eurot, suunata see majandusse eh, Äh, tegemist on äh, erarahaga, mis annab äh, majandusele hoogu juurde ja investeerimispaketis mm, investeerimispakett tõepoolest loob sellise õige majanduskeskkonna, ärikeskkonna, mis loob töökohti ja teine asi on see, et me peame sotsiaalselt tagama, et tööturg töötab et inimestel ähm, on äh, oskused, mis annavad nendele töökohad, meil on olemas tööturuprogramm, me peame inimesi toetama aktiivselt seal, kus äh, seda vaja on. mis puudutab sotsiaaldialoogi, siis üks kõige esimesi asju, mida me tegime, oli see, et me andsime eh, sotsiaaldialoogile eh, uue tõuke. me eh, kohtusime nii Euroopa taseme kui liikmesriikide osalejatega selles dialoogis. me tahtsime, et sotsiaalne, et sotsiaaldialoog jõuaks uuesti aukohale me oleme läbi viinud iga-aastase eh, majanduskasvu uuringu. me oleme palunud liikmesriike eh, anda, eh, avaldada oma arvamust selle kohta, me tahtsime, et nad oleksid väga aktiivselt riikide raportite ja riigipõhiste soovituste osas ja ma arvan, et me võime siiski teha järelduse, et sotsiaalsed küsimused ja eh, tööhõive on leidnud suure tähelepanu. Laura Nonche. nüüd järgmisena Laura Agea, palun. Buongiorno, komissarja Thyssen. Eh, tere hommikust, volinik eh, Tyson. aitäh, et te programmi meile tutvustasite poolteist aastat või aasta sellest ajast peale, kui komisjon hakkas tööle, eriti mis puudutab tööhõivet, siis me võime teha kõike, mida me iganes tahame, aga vähemalt loorberitele me puha-, loorberitele me puhata jääda ei või. Teie eh, näitasite meile eh, numbreid, aga kui me vaatame väikesi detaile, ja just nimelt sellest me räägime, siis me räägime tegelikult ikkagi kaheteist miljonist töötust. ja tõepoolest, kui numbrid on sellised, siis me võime teha kõike, mida tahame, ainult et me ei tohi eh, käed rüpes istuda. Eh, olukord Euroopa riikides on äärmiselt murettekitav ja sellepärast me peame nende küsimustega tegelema väga tõsiselt. Teie rääkisite tulevastest programmidest, mis pakub tuge pikaajalistele töötutele. kui me seda oma komisjonis arutasime siis eh, me puudutasime ka noorte eh, garantiid, aga see eh, noorsoogarantii on paljudes liikmesriikides suurelt-suurelt läbi kukkunud. mõnedes liikmesriikides tunti väga suurt muret selle pärast, kuidas seda võimalust kasutati ära eh, töötute poolt. aga kuulge, eh, ärge siis teist korda Titanicut põhst ja laske noorsoo probleemiga. järgmine kõneleja. oi, vabandust, vastab eh, volinik ma tõepoolest eh, tunnen samasugust muret nagu teiegi pikaajalise tööpuudu, tööpuuduse ja noorte eh, pärast. just nimelt sellepärast me eh, töötamegi liikmesriikidega väsi, käsikäes nende teemade osas. mis puudutab nüüd seda noorsoogarantiid, siis mm, need meetmed, mida liikmesriigid on rakendanud, eh, need struktuuri, struktuursed muutused, mida nad eh, on rakendanud, hakkavad eh, näitama ka mm, mingeid tulemusi. noorsoo hulgas on tööpuudus langenud, aga see on ikkagi liiga kõrge ja me oleme palunud liikmesriikidelt ka statistikat, e, nad on seda meile saatnud, me tõepoolest jälgime väga tähelepanelikult, kuidas noorsoogarantii töötab. ja selle osas on meil olnud kahemiljardiline fond ja me ei küsi mitte ainult äh, liikmesriikide käest, kuidas nad on raha kulutanud, vaid me küsime, milline on äh, selle raha tulemus, kuidas see on aidanud vähendada tööpuudust äh, noorte hulgas ja sellise info põhjal me saame öelda, kas need muudatused, mida on tehtud, mida me oleme palunud teha, kas need on ka piisavalt ja eh, siis me saame ka teada, kas see, mida me teeme, on õige või me peame asju veidi muutma. siis me saame eh, eh, sellise piisava argumentatsiooni selleks, et pöörduda eelarveasutuse poole ja siis küsida raha juurde, kui vaja. tegelikult me oleme küsinud kõikidest liikmesriikidest kuidas on olukord tööhõivega ja selgub, et pooled kõikidest eh, töötutest on eh, pikaajalised eh, töötud, nii et pooled otsivad aktiivselt tööd, kes töötutest. täpselt samasugune olukord on ka Saksamaal, viiskümmend protsenti inimestest, kes on töötud, on pikaajalised töötud ja tegelikult eh, probleemid eh, pikaajalise töötuse puhul on kõikidel üsna sarnased ja sellepärast me oleme palunud eh, liikmesriikidel rohkem sellega tegeleda ning me oleme palunud neil ja saatnud nendele ja, ja, ja saatnud nendele eh, soovitusi, kuidas käsitleda pikaajalist eh, tööpuudust. üks asi on see, et nad eh, peaksid olema registreeritud, see tundub iseenesestmõistetava asjana, aga paistab, et paljudes liikmesriikides ei ole see iseenesestmõistetav. ja siis äh, tuleb hinnata iga pikaajalise töötu olukorda, et näha, millised on äh, Äh, nende probleemide juured, kas nendel on keeleoskuse puudus, transport või mis iganes või mingid isiksuse probleemid, nendele peab pakkuma mingisuguse integreeritud lepingu äh, äh, Eh, mida nad siis sõlmivad ja tundub, et niisugune, eh, niisugune eh, lähenemine hakkab töötama, sellepärast et tegelikult meie ettepanekud on kõik destilleeritud mingisugusest pikaajalisest kogemusest ja tähelepanelikult ja ma tõepoolest loodan, et liikmesriigid eh, kiidavad heaks sellise plaani. loomulikult eh, saavad liikmesriigid kasutada ära sotsiaalfondi, eh, sotsiaalfondi vahendeid, et reintegreerida pikaajalisi töötajaid. suur tänu ja viimasena saab koordinaatoritest sõna Dominic Martin. suur tänu aitäh esimees, aitäh volinik et te tulite meie juurde täna hommikul. kahjuks pean ma ütlema ja pean seda ütlema uuesti, et me jälle näeme, et tegemist on enese rahulolu näitamisega. võrdsus kõikidele, see on see, millest te rääkisite, te tahaksite, et liikmesriikidel oleksid võrdsed võimalused, aga tuleb öelda seda, et, ehm, et tegelikult see ei vii mitte kusagile, sest et me muutume järjest vaesemaks. proua Merkel ütles, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks eh, tahaks tema võtta vastu kaks kuni kolm miljonit eh, pagulast ja minu küsimus on üsna lihtne. kuidas me leiame eh, kahele-kolmele miljonile pagulasele töökohti, mil-, kuidas me pakume nendele sotsiaaltoetust sest tegemist on miljonite miljonite eh, meeste naiste lastega ja kuidas me sellega ei kahjusta euroopa sotsiaalsüsteemi suur tänu selle küsimuse eest me oleme algusest peale ju öelnud kui me nägime et tekkimas on rändekriis kui me nägime et tõepoolest kriis on käes, siis ma küsisin, eh, siis ma palusin, et eh, kõik eh, tuleksid Brüsselisse, et me arutaksime, kuidas me saaksime kasutada Euroopa Sotsiaalfondi, et neid inimesi, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele, hõlmata sotsiaalsüsteemiga kuidas me saame anda nendele need õigused, eh, mis nendele ette nähtud on? Need moraalsed õigused, rahvusvahelised õigused. ma rääkisin erinevate ametite eh, juhtidega liikmesriikides ja ma ütlesin, et tulge ja vaatame koos, mida oleks võimalik teha, kas on vaja teatud programme kohandada. ma palusin äh, Eh, nendelt ka ettepanekuid muudatuste osas, mida on võimalik teha, nii et me saaksime neid muudatusi teha eh, paindlikult kahjustamata nende inimeste õigusi ja huve, kes liikmesriikides juba elavad. ma võin teile kinnitada, et me tõepoolest ei püüa eh, ära uppuda ja ennast põhja lasta. IMF, eh, ILO ja teised eh, organisatsioonid on rääkinud ehm, sotsiaalsest eh, lahknevustest, et kui need on liiga suured liikmesriigis, siis see ei aita kaasa majanduskasvule. niimoodi, et meil on vaja rohkem võrdseid võimalusi. meil on vaja tagada see, et kõik saaksid endale suuremad võimalused, just nimelt selle poole me püüdleme, seda me püüame saavutada ja tegelikult see on kirja pandud ka programmis, kui te programmi uurite, siis te näete, et tegelikult me püüame ennast mitte põhja lasta, vaid hoopis jõuda enneolematele, enneolematutesse kõrgustesse. loomulikult on meil praegu eh, majanduskriis ja ehm, see on väga palju meie elus muutnud, aga tegelikult mm, praegu on ka niisugune aeg, kus me muutume. me näeme seda, et me ehm, et to toimuvad tohutud inimlikud muutused ja me ei saa sellele vastu hakata, me peame hoopis juhtima seda protsessi, luues võimalusi enamustele, kui mitte kõikidele. see on meie programmi eesmärk. suur tänu ja nüüd jõuame avatud arutelu juurde. meil on terve leegi on sõnasoovijaid, kuusteist inimest. ma teen ettepaneku, et me nüüd sulgeksime kõnelejate nimekirja, ehk siis rohkem kedagi nimekirja ei kanta, keegi vastu ei ole. ja teine teadaanne, ma pakun välja, et kõik saaksid sõna üheks minutiks nii et äh, meil oleks mingilgi määral võimalik saada proua Tysonilt ka vastuseid, muidu läheme päevakorraga täiesti ajalisest plaanist välja, keegi selle vastu ei ole, nii Marita Ulfskog saab esimesena sõna. suur tänu. mul on hea meel, et äh, proua volinik äh, peab kinni härra Junckeri äh, lubadusest, et ei sotsiaaldumpingule äh, võrdse töö eest võrdne palk. me ei saa võistelda ja konkureerida teiste maailmajagudega, pakkudes odavamat tööjõudu. sotsiaaltumping kindlasti ei vii meid edasi. mul on aga siiski üks mure. ma arvan, et põhimõte sama töö eest sama palk peaks äh, olema sujundatud läbi kõikide Euroopa Liidu ähm, õigusaktide. me oleme pööranud sellele lihtsalt tähelepanu teenuste sektoris, aga mul on väga suured mured, mis juhtub siis, kui Euroopa Liit äh, kõigepealt ei lahenda ära oma probleeme siseselt, enne kui me avame turu kolmandate riikide osapooltele. ühesõnaga, meil on vaja tõelisi tulemusi võitlemaks sotsiaaltumpingu vastu Euroopas ja teil on täielikult minu fraktsiooni toetus. Olle Kristjanson järgmisena. suur tänu, esimees, suur tänu, volinik, et te tulite täna siia komisjoni. mul on hea meel kuulda teie kommentaare tervishoiu äh, kohta ja kulutõhususe kohta, aga ma loodan, et äh, komisjon on ambitsioonikas kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend strateegia osas, loomulikult te soovite lihtsustamist ja seda, et oleks vähem seadusandlust, aga see kõik peab käima kaasas töötajate parema kaitsega, ma loodan, et te jääte komisjoni poolt ambitsioonikate strateegiliste eesmärkide juurde. Äh, suur tänu ja nüüd ähm, Terje Lange. tänan, esimees suur tänu, proua Tyson, et te tulite meie komisjoniga asju arutama. Te mainisite mõningaid ettepanekuid, mida komisjon juba teinud, mõningaid samme, mis te olete võtnud ja kui vaadata praegusi vahendeid, siis need on suhteliselt äh, sellised äh, pehmed, kui vaadata pikaajalise töötuse algatust või näiteks äh, emaduspuhkuse ettepaneku tagasivõtmist äh, siis äh, minu küsimus on järgmine. kui me tahame sellest äh, süngest majandussotsiaalkriisist üle saada, millega me praegu Euroopas silmitsi oleme, siis kas meil ei oleks vaja rohkem seadusandlikke ettepanekuid äh, ka kaasates Euroopa Parlamenti ja meie komisjoni, et tulla toime nende probleemidega ja väljakutsetega, mis meil on ja millised on need seadusloome ettepanekud, millega te tahaksite edasi minna? teine küsimus Te ilmselt teate, et täna on Euroopa praktikantide päev. me oleme edendanud äh, praktika alaseid äh, seadusakte, me oleme saanud äh, tagasisidet liikmesriikidest ja mida te äh, plaanite teha, et äh, tõsta kogu praktikavaldkonna ähm, kvalitatiivset tahet, taset Euroopa Liidus edaspidi? järgmine kõneleja. suur tänu, volinik, et te siin olete, mul on mitmed küsimused, te rääkisite väga palju sotsiaalsest ühtekuuluvusest. tänapäeval Euroopas on meil endiselt suured sotsiaalsed erinevused ja seetõttu palun ma teil volinikel pöörata tähelepanu ka sellele, et kui arvutatakse Euroopa poolaasta statistikat, siis tuleb arvestada selle aspektiga. nii, edasi, mis puudutab kvalifikatsioone, siis äh, väga palju räägime me viimasel ajal COP kahekümne ühest, aga kuidas saada juhtivaks ähm, keskkonnavaldkonnas, kuidas luua rohkem rohelisi töökohti. edasi, emaduspuhkus milline on äh, teiepoolne ettepanek, programm, puhtalt teekaardist äh, siin ei piisa, lõpetuseks äh, liikuvuspakett. me räägime pidevalt liikuvusest ja ajame selle segamini töötajate lähetamisega, lähetamine on ainult üks osa liikuvusest, see on kahtlemata oluline, aga see, kuidas ettevõtted praegu kasutavad lähetamist, see on tulemuseks on see, et hiilitakse kõrva sotsiaalsüsteemide nõudmistest. kolleeg Chantier, palun. tänan, esimees, proua volinik. ma tahaksin mainida kolme punkti volinikule. esiteks töövõtjate kvalifikatsioon, te ise mainisite seda. ma tahaksin küsida teilt et kuidas me saavutaksime siin äh, pöörde äh, paremuse poole, nii et me töötaksime pädevuste saavutamise kallale, mitte ei oleks eesmärgiks äh, diplomid kui sellised. on oluline, et inimestel oleksid oskused ja pädevused ning et oleks ka vastavad hindamissüsteemid paigas, et edendataks sotsiaalset dialoogi teiseks te rääkisite noorsoogarantiist, seda mainisid ka teised kolleegid ja tõepoolest see küsimus ei liigu just eriti kiiresti edasi. Teie olete olnud selle teema eestvedaja. me kõik äh, oleme soovinud äh, tagada seda, et äh, kaasrahastamismäär tõuseks ühelt protsendilt kolmekümnele protsendile. me peame reageerima kiiresti, arvestades seda, milline on statistika. ja me peame ka liikmesriike tagant lükkama, et asjad kiiremini edasi liiguksid ja kolmandaks emade kaitse. see lähenemine, mis praegu on neljas punktis, koolitus, palgad, karjäär, naiste vaesus Äh, need on ju kõik seotud ka emaduse kaitsega. suur tänu, kolleegid, äh, meenutan teile veel kord, et kõigil on äh, aega küsimusi esitada üks minut ja Danuta kindlasti peab sellest ajast hästi kinni. tänan, volinik, et te olete siia tulnud. ma loodan, et meil õnnestub tõstmeti tihemini kohtuda siin komisjonis. Te mainisite dialoogi äh, sotsiaalpartneritega. väga oluline on edendada dialoogi töövõtjate ja tööandjate vahel, eriti kui on tegemist töötajate lähetamisega. aga tuleb arvestada ka erinevate paindlike töösuhetega. me tihtipeale ei äh, suuda kõikide nende arengutega sotsiaalkaitse aspektist äh, sammu pidada ma olen arvamusel, et äh, töötajad äh, peaksid kindlasti olema aktiivsemad ja mida teha, et äh, töötajad näitaksid rohkem initsiatiivi, kuidas neid tugevdada? tahaksin samuti küsida Euroopa Komisjonilt, et kas te kavatsete täpsemalt äh, ka ette kirjutada, et kuidas äh, sotsiaalfondi kaudu raha kulutatakse, nii et sotsiaalfondi oleks võimalik äh, kasutada paremini, nii et töötajate oskused tõesti vastaksid nendele nõudmistele, mis tööturul ettevõtetel on. Sven Schulze, palun. proua volinik, eelmisel nädalal külastasin Grüne Vahe messi, käisin ka Saksi-Anhalti liidumaal oma kodupiirkonnas, kus meil on äh, üpris kõrge tööpuudus. paljud äh, VKE-d äh, rääkisid minuga sellest, et paljud põgenikud, keda nüüd tööturule integreeritakse, on madala kvalifikatsiooniga kuni, kuni kolmkümmend protsenti on kirjaoskamatud kas äh, Euroopa Komisjonil oleks võimalik ähm, eraldada lisavahendeid, et toetada VKE-sid nende põgenike integreerimisel, aitäh! suur tänu, ajaliselt äh, suurepärane, ka sisuliselt pole viga järgmine kõneleja, palun. volinik, te rääkisite siin äh, kartellide direktiivist, äh, kantserogeenide direktiivist, äh, lisadest, mis te sinna sisse viite, see on tõesti ähm, hea mõte. ja toetan seda, mida ütles proua McIntyre, meil on vaja tõelisi edasiliikumisi selles küsimuses, lihtsalt lubadustest ja sõnadest ei piisa, ootame ettepanekut äh, lähiajal Teie kolleeg volinik Dombrovskis ütles, et ei ole sellist asja nagu äh, nõrk või haavatav töökoht, see ei ole ju tõsi ja mul on hea meel kuulda, et te olete selles osas minuga samal arvamusel. lõpetuseks. Te ütlesite, et äh, tööpuudus Hispaanias ja Kreekas on äh, väga kõrge, kas te võiksite öelda, miks see nii on? suur tänu ja järgmisena kolleeg äh, Angeerius. tänan, tänan proua volinik, et te olete siia tulnud ja minu arvates äh, on väga oluline, et me Euroopa sotsiaalset äh, kriisi silmas pidades äh, saame rõõmustada selle üle, et meil on nii tugev äh, sotsiaalküsimustega tegelev äh, volinik. nüüd äh, rääkides lähetusdirektiivist äh,, jah, ülevaatamine, läbivaatamine, need on erinevad, ülevaatamine ju toob kaasa seadusandlikud äh, ettepanekud. väga tähtis on äh, siinjuures see, et äh, tööturul oleks välistatud diskrimineerimine sama töö eest sama palk kui me selle saavutame, siis me ei tohi lubada, et sotsiaalkaitse osas hoopiski hakkab toimuma diskrimineerimine. ja nüüd äh, sotsiaalsambast on väga oluline, et see on teie arvates nii tähtis, aga kui meil on äh, avatud koordineerimise meetod, ja me oleme saanud rohkem erisusi kui ühtsust, siis äh, kui me nimetame asja ümber sotsiaalselt sambaks, siis mis peaks andma meile tagatise, et asjad äh, liiguvad äh, õiges suunas, et kus siin see konks on? järgmine kõneleja, suur tänu, esimees, suur tänu, proua volinik et te olete tulnud äh, täna hommikul meie komisjoni. Te juba vastasite mõningatele küsimustele ja ma jagan äh, teie arvamust äh, töötada välja uus strateegia uute pädevuste omandamiseks. see on väga oluline teema, eriti just digitaalvaldkonnas. siin tuleks Euroopa Liidu siseselt äh, küll äh, edasi liikuda, uued äh, pädevused, see tähendab uusi kvalifikatsioone, uusi diplomeid. praegu on äh, Euroopa Liidus olukord selline, et mõnedel inimestel on raske lasta tunnistada äh, oma pädevusi ja diplomeid, äh, mis nad on omandanud mõnes teises riigis, siis äh, selles, kus nad parasjagu tahavad äh, töötada. sellised tunnustamised peavad Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasemel küll kiiremini edasi liikuma. Maria Tšaurud-Riiges, palun. austatud volinik, tere tulemast, teil on väga hea kava meie jaoks on oluline, et meil oleks äh, komisjoni ja parlamendi vahel tugevdatud koostöö. minu äh, küsimus puudutab äh, seda, kuidas te plaanite kasutada järgmist Euroopa poolaastat, et edendada ühtekuuluvust. minu jaoks on siin kolm kriitilist punkti, kõigepealt eesmärgid Need peaksid pöörama tähelepanu ka sotsiaalsele ebavõrdsusele, teine riigipõhised soovitused, need peaksid äh, tegelema mitte ainult tööpuuduse, vaid ka sotsiaalse ebavõrdsusega ja kolmandaks äh, finantstoetus. sotsiaalfondid võivad olla suureks abiks, aga ma arvan, et me peame minema kaugemale me peaksime ära kasutama paindlikkust, äh, mis meil on stabiilsuse kasvupaktis. lisaks sellele on meil vaja fiskaalset võimekust Eurotsoonis. Vilja Linkevitš-Jute, palun. suur tänu, esimees äh, volinik tööhõivekomisjon võttis hiljuti vastu raporti, mis keskendus laste vaesuse vastasele võitlusele ja selles raportis me kutsusime üles komisjoni looma lastegarantiid, tagamaks, et kõik äh, vaesuses elavad lapsed saaksid äh, juurdepääsu tasuta tervishoiule, haridusele ja toidule lastegarantii võimaldaks meil äh, vältida sotsiaalprobleeme, noorte tööpuudust ja see võimaldaks inimestel välja murda vaesuse nõiaringist. kas te olete nõus, et äh, meil oleks võimalus luua selline lastegarantii, töötades äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega kas oleks äh, mõttekas selle teemaga kohe tegeleda? parlament on äh, mitmeid kordi kutsunud komisjoni üles äh, võtma meetmeid haavatavate töökohtade, nõrkade töökohtade vastu. mida teeb komisjon, et liikmesriike selles osas mõjutada? komisjon on öelnud, et tullakse välja hoolduspuhkuse direktiiviga, nii et inimesel oleks võimalik äh, võtta töölt puhkust, et äh, hoolitseda raskesti haige perekonnaliikme eest ja millal me võiksime oodata direktiivi hoolduspuhkuse äh, kohta? Kümpalas, palun. suur tänu, proua volinik me soovime, et äh, Euroopa usaldusväärsus äh, taastuks. Te rääkisite Euroopa Kohtu otsustest. Äh, juttu oli lähetusdirektiivist, ähm, selle artiklist viiskümmend kolm, kus Euroopa Liit saab anda oma lisapanuse ja kui me hoopiski läheme liberaalsemat teed, kas siis ei oleks vaja muuta ka direktiivi õiguslikku alust, tagamaks, et äh, seda ka korralikult rakendatakse? Toomas Mann, palun. suur tänu, esimees osad äh, kolleegid natukene virisesid komisjoni töö kallal, aga minu arvates on olukord teistsugune. plaanid on väga ambitsioonikad ja väga palju on juba saavutatud selle ühe aasta jooksul ja komisjon ei vaata mitte kõrvale, vaid pöörab tähelepanu. liikmesriikide solidaarsuse puudumine on äh, probleemiks siin hoopiski näiteks ka põgenike valdkonnas. noorsoogarantiiga oleme teinud väga head tööd, ka siin olid liikmesriigid alguses vastu. Morin Chartier raport oli siin heaks aluseks. me peaksime pikaajalisele tööpuudusele samamoodi lähenema, registreerimine, isiklik nõustamine, õigused, kohustused. me peame hoolitsema pikaajaliste töötute eest ja nõudma liikmesriikides äh, nende registreerimist, see teema ei jäta meid äh, külmaks, aga teatud äh, ringkondades seda teemat ignoreeritakse. Äh, Sherry Lopez, palun Äh, suur tänu, esimees, äh, suur tänu, proua volinik, et te olete täna siia tulnud, et rääkida meiega Euroopa Komisjoni tööplaanist. kõigepealt, mis puudutab äh, sotsiaalset ebavõrdsust ja seda sotsiaalsammast, mida me tahame üles ehitada, ma usun, et me oleme suhteliselt ühel meelel Euroopa Liidu institutsioonide siseselt, aga meil on teatud vaesusklastrid, näiteks noorte tööpuudus või ka lapstööjõud. eksisteerib selline müüt, et lapstööjõudu kasutatakse ainult kolmandates riigites, aga tegelikult see nii ei ole. ühesõnaga kuidas meil oleks äh, võimalik äh, sotsiaalpoliitilised eesmärgid majanduspoliitilise koordinatsiooni sisse kirjutada ja edasi, kuidas äh, tõsta konkurentsivõimet haridust tugevdades, mida on konkreetselt tehtud, milliseid samme on võetud mulle tundub, et seni võetud sammud on olnud hoopis vastupidise mõjuga, on hinnatud tööturgu ja konkurentsivõimet aga see on kõik äh, olnud suhteliselt tulutu. suur tänu ja viimasena Anneki Erike. võrdne tasu, jah. aga kui rääkida vanematest, siis me ütleme saksa keeles vanematepuhkus või emaduspuhkus. vanemaks olemine on äh, töö, mida tehakse kakskümmend neli tundi päevas, seitse päeva nädalas, kolmsada kuuskümmend viis äh, päeva aastas, see ei ole mingi puhkus. me peame kaitsma emasid, rasedaid ja ka isasid. ma mäletan, kui ma esimest korda olin tööl Euroopa Parlamendis, äh, siin sotsiaalkomisjonis, siis äh, konservatiivid äh, olid emaduspuhkuse äh, direktiivi vastu ja vasakpoolsed tahtsid praktiliselt kõik sinna direktiivi sisse toppida. seal ei räägitud äh, enam imetavate emade kaitsest, vaid räägiti ideoloogilisest teemadest ja nõukogu lükkas selle tagasi. mina olen Perekondade Partei Euroopa parlamendi esindaja ja ma olen algusest peale öelnud, et meil on vaja toimivat äh, emaduskaitset äh, Euroopas, meil on vaja uut toimivat äh, emaduspuhkuse direktiivi. proua volinik, te rääkisite palgalõhest. võrdne palk samas kohas sama töö eest, meil on vaja toimivaid reegleid. laste kasvatamispalk, selle kohta te ütlesite, et suuniseks äh, peaks olema riiklik äh, miinimumpalk, samuti tuleb äh, kõrvaldada puudujäägid, mis meil on seoses laste sõimede ja lasteaedade puudusega. suur tänu, see oli nüüd ähm, kogu küsimuste voor ja proua volinik, ma sugugi kasesta teid, et te peate nendele küsimustele vastama viieteist minuti jooksul. ma teen oma parima jah, proua Ulfskog, sotsiaalne dumping. ma arvan, et kõige olulisem, millele te viitasite, oli see, et kuidas ikkagi kõige tõhusamalt võidelda sotsiaalse dumpingu vastu. seda ei õnnestu teha mõne ühe õigusaktiga, vaid on vaja luua äh, Mm, sellised poliitikad, mis oleksid horisontaalsed, integreeritud kõikidesse aspektidesse ja liikmesriigid peavad siis kokku leppima kõige tähtsamates aspektides. ja ma usun, et eh, see õnnestub eh, ja seda tuleb teha koordineeritult, piiriüleselt. ja see on ka üks osa meie mobiilsuspaketist, meie lisaväärtis. härra Kristjansen, tänu teile eh, selle eest, mis te ütlesite kart-, kantserogeenide kohta. loomulikult me töötame selle teemaga edasi ja kavandame kogu paketi läbi vaadata, mis käsitleb töötervishoidu ja tööohutust ja selle raames tegeleme ka kantserogeenidega. aga me saame seda teha alles siis, kui kõik vajalikud andmed on kokku kogutud. proua Rentke, pikaajaline tööpuudus, te ütlesite, et me oleme liiga leebed selles valdkonnas olnud, minagi tahaksin õigusakte selles valdkonnas rohkem näha, tahaksin tulla meiepoolsete projektidega teie ette, et siis kokku leppida, aga nii need asjad ei käi reaalsuses. meil on vaja ikkagi lähtuda selle pinnalt, mis meil on, vaja teha koostööd liikmesriikidega, eh, piirkondadega, kohapealse tasandiga, sotsiaalpartneritega ja on vaja kindlasti tegutseda, sest eh, mida kauem on inimesed töötud, võtta, seda raskem on neil tööd leida, aga meil on neid inimesi vaja, meil on puudus tööjõust. ja vaja on hea seista ka selle eest, et e, meil üldse ei tekiks juurde sotsiaalseid tõrjutuid. meil on vaja head, hästi struktureeritud lähenemisviisi siin, et et korralikult toetada inimesi, kes on jäänud tööturust kõrvale, et nad saaksid sinna naasta. aga jah, me peame mittesiduvate instrumentidega töötama ja seda me teemegi. nüüd tööelu ja pereolu vaheline tasakaal, seegi on eh, selline valdkond, kus me saame teha küll õigusaktide kohta ettepanekuid, aga samas eh, mittesiduvaid ja siis jälgime olukorda nii me üritasime talitada aastal kaks tuhat kaheksa, et kui mittesiduvalt kohustusi ei võeta, siis tuleb teistsugune lähenemisviis võtta. nüüd rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi tagasivõtmine peab avama võimalused paremini tagada rasendaid naisi töökohal ja tähtis on ka, et isad oleksid kaasatud meie poolt välja pakitavasse paketti. ja see, mida me välja pakume, ei puuduta mitte ainult lapsi, vaid ka teisi, kes vajavad hoolitsust, kes on ülalpeetavad ja me mõtleme selle peale, kuidas koostada nüüd tõesti kõikehõlmav ulatuslik pakett kõige selle kohta, aga meil on vaja ka mõõdikuid, millest lähtuda kõigepealt ja teiseks äh, siin räägiti oskustest ja äh, praktikandiõppest. Äh, jah, seegi teema on väga tähtsal kohal meie päevakorras ja ma oma sissejuhatuses sellest ka rääkisin. ja loomulikult me tegeleme ka kvalifikatsioonide tunnustamise teemaga meie eesmärgiks selles valdkonnas on tagada, et tõesti inimeste oskuseid ära kasutataks ja et kvalifikatsioonid oleksid võimalikult läbipaistvad ja võimalikult laialdaselt tunnustatud. siingi on vaja horisontaalset lähenemisviisi. jah, mis puudutab praktikandiõpet, siis me oleme seisnud selle eest, et meil oleks hästi toimiv praktikant ametiõppe süsteem ja tähtis on, et oleks piisaval hulgal praktikandi kohti mm, ettevõtetes, nii et me sellega ka tegeleme edasi. meil on vaja koostada raamistik, eh, tagada, et liikmesriigid õpiksid üksteise kõige parematest kogemustest ning eh, on vaja see süsteem kehtestada ka nendes liikmesriikides, kes seda veel ei tunne nüüd jah, sotsiaalne konvergents, lähenemine, jah, sellest rääkisime, rääk-, sest me ei rääkinud, olid rohelised töökohad, aga me rääkisime digitaalsetest töökohtadest, samas roheline majandus on samuti tähtis valdkond, mis vajab meie toetust e, ja tähtis on selleski valdkonnas töökohti juurde luua nüüd äh, rasedus- ja sünnituspuhkuste teema, siingi on vaja edasi liikuda. aga asi ei ole mitte ainult õigusaktide väljapakkumises, vaid on vaja vaadata kõigepealt, millised on vajadused ja siis mõelda, kuidas kõige paremad instrumendid vajaduste rahuldamiseks välja töötada. ja mul oli hea meel kuulda teie käest, et te toetate äh, töötajate lähetamise direktiivis meid ja asi ei ole mitte ainult selle direktiivi jõustamises, rohkem tuleb ära teha, kõik on seda meelt. ja kindlasti on vaja tegeleda päritoluriigi ja vastuvõtva riigi aspektiga. ma olin Krakowis, kus oli seminar sel teemal Poolas ollakse väga mures selle pärast, kuidas töötajate lähetamise direktiivi kohaldatakse vastuvõtvas riigis. jah, tuleb töötada nüüd jõustamisdirektiivi kallal, et edasi saaks liikuda. ja ka töötajate lähetamise direktiivi läbivaatamisega tuleb tegeleda meil. peame mõtlema ka selle peale, kuidas tööandjadki kaasata sotsiaalsesse paketti. ja peame siin võimekust, suutlikkust arendama. tähtis on, et liikmesriigid kõike seda teaksid. ja meil õnnestuks võtta meetmeid ja vastu võtta direktiivid. nüüd oskused, haridusteema. siin on tähtis, et tööandjad oleksid meiega ja selleks on vaja äriühingutega luua tihedamad kontaktid ja tagada, et see haridus ja koolitus, mida meie pakume, tõesti vastaks ärimaailma vajadustele. me rääkisime eh, migrantide suurest voolust meie riikidesse, pagulaste lainest. Euroopa Sotsiaalfond on eraldanud öö, eh, rahalised vahendid, mida saab kasutada koolituseks, et integreerida need inimesed tööturule. seda me saame kasutada pagulaste puhul. ja need sotsiaalfondi rahad ei ole sugugi mõeldud ainult nende toetamiseks, kes juba on Euroopa Liidus. nii et me peame kohandama vastavalt oma programme teostama põhjalikumat skriinimist ja nagu Elizabeth Moran ütles, Äh, me oleme näidanud, et me võime olla mõnikord väga tõhusad ja kiired. Äh, ja oleme võimelised tõstma eelfinantseerimise tasemeid, nii nagu me äh, noorte tööalgatuse puhul tegime, nii et tuleb olla paindlik. nüüd, miks on Hispaanias ja Kreekas tööpuudus niivõrd suur? ma arvan, et võime sellest pikalt ja pikalt rääkida aga võib-olla pigem koondaks tähelepanu ootustele. kõike ei saa samas ka kasinusmeetmetega vabandada. siin võib olla struktuurilisi puudusi, mis on põhjuseks suurele puudusele. mõned sektorid on olnud väga suures ohus, Hispaanias näiteks nüüd me oleme õppinud toimunust. tähtis on tegeleda makromajanduslike tasakaalunihetega põhjalikumalt tulevikus. nüüd sotsiaalsambad. meil on õiguste sammas, sotsiaalsete õiguste sammas Äh, miks te arvate, et asi läheb hullemaks, mitte paremaks, kui üksteisele lähenetakse? ei, meil on nüüd rohkem liitlasi, me nägime seda kriisi ajal äh, euroala riikide puhul. me näeme, et me kõik ikkagi üritame liikuda ühes suunas edasi. ja majanduse sotsiaalarengu nimel on vaja rohkem üheskoos ära teha ja liikmesriigid minu arvates on selleks valmis. ja kui Majandus- ja Rahandusliidus Eh, sellega edasi tegeldakse, siis võib-olla peaks järgmises faasis olema rangem ja siduvaid kohustusi eh, rohkem seadma ja viie presidendi pöördumises räägiti sellest, et on vaja majandus- ja rahandusliidu süvendada ja kui seal on vaja seda teha, ma arvan, seda on vaja teha laiemalt kogu Euroopa Liidus. kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis on vaja tugevdada sotsiaalset sammast nii et ühelt poolt on vaja siseturuga edasi töötada, seda edasi arendada, aga samas tagada, et me kõik liigume ühes suunas ja tugevdame ka sotsiaalset sammast samal ajal. ja tähtis on, et motivatsioon selleks oleks tugevam. siin eh, küsiti ka oskuste, koolituse ja kvalifikatsioonide tunnustamise kohta, jah, siin annab veel väga palju ära teha, see ei ole ainult Euroopa küsimus. oma tööprogrammis me tahame stimuleerida eh, diplomite tunnustamist. ja tähtis on, et paremini mõistetaks, mida siis kätkevad endas inimeste kvalifikatsioonid ja diplomid see on üks osa meie eh, kvalifikatsioonide raamistikust. vaatame, kas meil õnnestub siin rohkem veel ära teha, edasi liikuda. proua Rodriguez ja teised eh, rääkisid Euroopa poolaastast ja sellest, kuidas eh, semestrisse paremini integreerida sotsiaalne sammas. me oleme ühel meelel, et vähemasti peaks sellega algust tegema aasta kaks tuhat kuusteist esimese poolaasta raames. aga et seda teha, meil on kõigepealt vaja mõõdikuid, meil on vaja eesmärke, mis oleksid väljendatud arvudes, aga igatahes me kavandame seda meil on vaja lapsehooldusega tegeleda, laste eh, hooldustoetustega, miinimumpalkadega eh,. seda kõike me käsitleme Euroopa poolaasta raames ja vaatame, kas siin õnnestub edasi liikuda eh,. jah, räägiti fiskaal- ja majandusliidu aspektidest, see oli üks viie presidendi pöördumise teemadest. jah, rahandusliit ja fiskaalsuutlikkus on kõik väga tähtsad teemad. aga ma ei saa teile hetkel selle kohta rohkem informatsiooni jagada. nüüd laste vaesus. loomulikult on väga tähtis äh, võidelda laste vaesuse vastu, see on kirjas ka strateegias kakskümmend kakskümmend. meil on kuus miljonit Äh, äh, aga vaesus ikkagi väheneb, sellepärast me peame mõtlema eriti nende peale, kes praegu on vaesuse ohus. kakskümmend üks miljonit. see on probleemiks. ja loomulikult me tegeleme sellega edasi, aga hea on näha, et me siiski liigume ka õiges suunas nüüd äh, tähtis on, et kui lapsel on õige keskkond ja ta saab korraliku hariduse, siis see parandab tema väljavaateid ka tulevikus tööturuga liituda. Äh, kui me vaatame üksikvanemaga lapsi, siis need lapsed on suuremas vaesuse ohus kui teised, nii et ka selle peale peame mõtlema. tähtis on anda õiged impulsid ja võidelda vaesusohu vastu, mis tekib ühe vanemaga perekonnas. nüüd räägiti ka õiguslikust alusest seoses töötajate lähetamise direktiiviga, ma ei arva, et õiguslikku alust peaks muutma. parlamendis ja komisjonis ma olen näinud, et õigustalitus peaks kõigepealt asja analüüsima äh, äh, ja äh, tähtis on, et lõppkokkuvõttes igasugused ettepanekud tugineksid õigele õiguslikule alusele. ja härra Toomas Mann, suur tänu teile teie märkuste eest ja positiivsete kommentaaride eest meie töökava osas. komisjon leiab, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta töökavas on väga tugev sotsiaalne aspekt ja töötame siis selle alusel, et oma eesmärgid saavutada. ja proua Loopes, te küsisite, et kuidas tagada, et sotsiaalsed küsimused tõesti majanduse koordineerimisel ka tähelepanu all oleksid. me töötame selle nimel, me töötame igasuguste indikaatoritega, näitajatega seda makromajanduslike tasakaalunihete menetluse raames, töötame sotsiaalsete indikaatoritega, näidikutega, muu jääb meie mandaadist väljapoole, samas sotsiaalsed indikaatorid näitavad meile, milline on tööhõive, tööpuudus, me tahame paremini mõista liikmesriikides valitsevat sotsiaalset olukorda ja teada, milline mõju on meetmetel, mis võetakse äh, sotsiaalses plaanis, just majanduslikel meetmetel, mida nad toovad kaasa sotsiaalselt. ja vanemate, lapsevanemate kaitse, äh, perepoliitikat, kõige sellega me tegeleme ja tahame äh, tõesti pereelu ja tööelu õige tasakaalu jalule seada. ja käsitleme selles kontekstis ka meeste rolli. ja on vaja mõelda ka kõigi peale, kes vajavad peres hooldust kes on ülalpeetavad. ja seegi seondub vaesuse teemaga. tähtis on, et lapsevanematel oleks töökoht kõigepealt. ma tänan, proua volinik. jah, meie komisjon, nagu te näete, on ikka rohkem ja rohkem huvitatud teilt informatsiooni saamast jah, see on juba meie loomuses. ja me tege-, tahame seda ka tulevikus. ja võib-olla meie seisukohad alati ei ole samad, mis komisjonil, aga see on lihtsalt äh, parlamentide puhul nii tavaks. ja äh, kõige tähtsam on meil, et kasvaks meil tööhõive äh, ja, ja üks asi, mis meile muret teeb, on need ebakindlad töösuhted. ja töösuhted, kus ei ole tagatud piisav äh, sissetulek äraelamiseks ja see on kõige tähtsam probleem. Äh, kui tuleb elada sotsiaaltoetustest, siis see paneb suure koorma meie sotsiaalkindlustussüsteemidele eelarvetele ja see ei saa olla pikemas perspektiivis lahenduseks, nii et tõesti head äh, pikaajalised töökohad, need on, see on teema, äh, millega me edasi tahame tegeleda kolmekesi, parlament, komisjon ja nõukogu kõik koos. suur tänu teile, et tulite, jah, me tahame teid ka tulevikus külla kutsuda ja pange meid kirja juba oma kalendrisse. Good day. So, wir haben keine Zeit für ein... nii, meil ei ole üldse pausiks aega. me oleme juba ajast maha jäänud, seda oligi oodata. nii et peame nüüd tagasi tegema kaotatud aja. ja nüüd me oleme tulnud eh, vanemapuhkuse eh, kohta sõlmitud muudetud raamkokkuleppe juurde ja me leppisime tänaseks kokku, palun, kui te räägite, siis rääkige seal ukse taga, et me saaksime tööd jätkata. E, meil on siin kavas ekspertidega mõtteid vahetada. Maria Renna on meie raportööriks sellel järgmisel teemal ja nüüd ma tahan tervitada proua Palmar Amalot, e, samuti Jorge Capritat samuti proua Gloria Milsi ja proua Andi Kersteini siin meie komisjonis. kõik neli oleme me siia kokku kutsunud eh, parlamendikomisjoni, et nad räägiksid meile eh, esimesed kaks eh, sõnavõtjat kuulaksime kohe ära teie ettekanded, palun kummaltki kümme minutit Te istute siin minu selja taga, see on üsna ebatavaline, aga palun uh,. Good morning, thank you. tere hommikust. minul on slaidid teile näidata, aga nad ei ole üles pandud. mul oli slaidishow kavandatud ja see peaks olema nähtaval. vabandan, kui see nii ei ole. Yes, I have. It should be there see peaks, ma olen selle andnud, peaks teil olemas. palun, kas keegi äkki tegeleks selle ettekande teemaga praegu? Oh, aga see ei ole see õige. Okay. Gut, äh, vielleicht dauert. Võib-olla see võtab natuke veel aega enne kui midagi juhtuma hakkab. kas ma peaksin juba alustama? hästi, ma üritan siis ilma e, slaidideta. ma tänan selle kutse eest siia, mul on hea meel tutvustada meie e, uurimise tulemusi, mis puudutab kahe tuhande kümnenda aasta direktiivi number kaheksateist rakendamist. ja tahaksin rääkida sellest, et meie aruanne sündis ekspertide töö tulemusena. eksperdid on, tegelevad just soolise võrdõiguslikkuse teemadega ja tutvustasid veebruaris kaks tuhat viisteist oma töö tulemusi. selle dokumendi eh, tähelepanu koondas just eh, direktiivi rakendamise poolele ja te andsime omapoolsed soovitused ka, kuidas harmoniseeritult läheneda vanemapuhkusele ja ema rasedus- ja sünnituspuhkusele tulevikus Euroopa Liidus. ja ma räägiksin kohe kõigepealt uurimistulemustest rakendamise kohta Eh, minu uuring tugineb eh, aruandele, eh, mille koostas soolise võrdõiguslikkuse võrgustik ja aluseks olid liikmesriikide poolt esitatud aruanded, mida analüüsisid siis meie eksperdid. kõigepealt direktiivi rakendamise aruande rahvuslikust kontekstist, aga kõige pealt peaks ülevaate andma eh, vanemapuhkuse ja rasedus-sündluspuhkuse eh, dokumentidest ja tähtis on, et kuidas siis tegelikult on kahe tuhande kümnenda aasta direktiivi vanemapuhkuse kohta ellu rakendatud. kõigepealt eh, kõikides riikides on väga keerulised skeemid, mis peavad kaitsma Eh, rasedaid ja sünnitanuid. ma olen juba jõudnud sinna riikliku konteksti juurde, mida me näeme, riikidel on väga keerulised kavad kaitsmaks eh, lapsevanemaid ja aitamaks neil pereelu ja tööelu ühitada. ja see selgitab ka, miks enamik liikmesriike ei pidanudki ametlikult kahe tuhande kümnenda aasta direktiivi number kaheksateist eh, rakendama, sest nende arvates liikmete õigus juba vastas Euroopa õigusele. Neil, eh, nende kavades on mitmesuguseid puhkusi, samuti töö katkestamised ja mitmesugused eh, töökorrad, osaline tööaeg, mis kaitseb vanemaid ja väga erinevad on riigiti meetmed, mida sel puhul rakendatakse ja äh, ka väga erinevad võivad nad olla Euroopa Liidu poolsest lähenemisviisist. Euroopa Liidu õigus äh, on võtnud sellise järk-järgulise äh, lähenemisviisi, kõigepealt rasedus- ja sünnituspuhkus ja siis juba vanemapuhkus ja töö ja pereelu lepitamine see on selline järk-järguline äh, lähenemisviis, aga kõikides liikmesriikides see nii sugugi ei ole. nüüd, kuidas on vanemapuhkuse ja teiste puhkuste vahelise seosega, mõnedes riikides on selge erisus tehtud nende puhkuste vahel, need on erinevad äh, puhkused, aga teistes riikides jälle vanemapuhkus on selline väga ulatuslik puhkus, mis võib hõlmata ka rasedus- ähm, ja sünnituspuhkust ja mõnedes riikides on rasendus- ja sünnituspuhkus kõike hõlmav äh, puhkus, mis võib integreerida ka vanemapuhkuse nii et väga erinevad on lähenemisviisid ja järeldus on selline, et asi ei ole mitte nimes, vaid ikkagi sisus aga see sisu on tihtipeale väga erinev sellest, mida vanemapuhkuse all mõistetakse Euroopa Liidu õiguses. kui me vaatame siis, mida vanemapuhkus hõlmab, nii nagu direktiiv selle on määratlenud, siis mida liikmesriigid on üle võtnud sellel puhul, siis me näeme seda, et Äh, panema puhkus on seotud teiste perepuhkustega. mõnedes liikmesriikides on nii, et vanemapuhkus peab kohe järgnema raseduse sünnituspuhkusesse ja tema kestus sõltub sellest, kui pikk on olnud raseduse sünnituspuhkus. mõnedes riikides on täiesti iseseisev vanemapuhkus ette nähtud, samas mõnel pool äh, äh, isapuhkus on lihtsalt vaba aeg töölt eemal. mõnedes riikides vanemapuhkus on väga range mõiste, teistes jälle on see väga laiaulatuslik mõiste ja hõlmab muidki lapsehoolduspuhkusi peale selle, mida meie Euroopa Liidu õiguses mõistame vanemapuhkuse all. nüüd, kui pikk on see vanemapuhkuse kestus? mõned liikmesriigid pidid muutma oma siseriiklikku õigust, et kinni pidada sellest neljakuulisest miinimumkestusest. paljudes liikmesriikides vanemapuhkus on pikem, tunduvalt pikem kui neli kuud. nüüd eh, puhkuse kestus sõltub tervest reast tektoritest, teguritest, mida Euroopa Liidu õiguse tarvitse käsitleda ja väga huvipakkuv on võrrelda seda äh, ametlikku kestust ja tegelikku äh, vanemapuhkuse kestust. kõik eksperdid oma järeldustes viitasid sellele, et puhkuse võtmine sõltub sellest, kui tasustatud äh, puhkus on. isegi nendes riikides, kus puhkus on tasustatud, makstakse ikkagi lühema aja eest kui Äh, selle kogu peri-, võimaliku perioodi eest ja sellisel juhul ei jääda äh, kogu ajaks vanemapuhkusele. nüüd äh, üldiselt leitakse, et vanemapuhkus on mõlema lapsevanema õigus, aga on ka ülekantavus võimalik, aga samas on ette nähtud, et üks kuu peab ikkagi jääma vanemale, mida ei saa üle kanda ja on ka igasugused muud erandid ette nähtud ülekantavuse puhul. mõnedes riikides kogu vanemapuhkuse periood on võimalik üle kanda. E, jah, e, samuti vanemapuhkuse tingimused, kohaldamine on erinev riigiti, aga tavaliselt ikkagi on tegemist kogu aja puhkusega. E, nüüd pea kõikides liikmesriikides on kaitse vallandamise vastu, ei tohi halvemini kohelda, nad peavad saama äh, samasugusele tööle, võrdsele tööle või samale tööle naasta pärast vanemapuhkust ja sotsiaalkindlustusega on kaetud, aga maksed on väga erinevad. tasustamine on väga erinev ja see on peatähtis äh, äh, väga harva, kui tööandja tagab Äh, vanemapuhkuse katmise, aga sotsiaalkindlustus küll enamikes liikmesriikides katab selle, samas tingimused on väga erinevad. Äh, see võib olla siis fikseeritud äh, määr või mingi protsendimäär, mida makstakse puhkusel oleval vanemale, mingi protsent palgast aga võib olla ka tegemist paušaalse tasuga. mõnedes riikides ei tasutagi vanemapuhkust. Äh, äh, on mitmesugused äh, spetsiifilised töökorrad, muud meetmed, mida võidakse kohaldada. ja mõnedes riikides on see täiesti eraldiseisev süsteem. samuti lapsendamispuhkus on ette nähtud liikmesriikides mõnikord kohaldatakse vanemapuhkuse või rasedus-sünnituspuhkuse sätteid ka lapsendajatest lapsevanematele lihtsalt ja ei ole mingit eraldiseisvat süsteemi. nüüd äh, ka erakorralistes olukordades, kui on mingisugune suur kriis peres, võidakse anda vaba aega. Äh, selline asi on liikmesriikides samuti ette nähtud aga kuidas kõik praktikas välja näeb? kuidas praktiliselt kasutatakse vanemapuhkust, see oli väga tähtis küsimus meie ekspertidelt. kas ikkagi võetakse puhkust või mitte? nii, see on esimene küsimus ja teiseks, kas mõlemad lapsevanemad praktikas võtavad seda puhkust või mitte? nüüd esimene kas praktikas võetakse lapse vanemapuhkust mõnedes liikmesriikides eh, tehakse seda harva, aga siiski tendents on, et rohkem ja rohkem. ja teiseks, teine küsimus, vanemapuhkus on midagi, eh, mida ikkagi ema ennekõike võtab ja toodi välja ka terve rida põhjuseid selleks. Eh, enamik eksperte ütlesid, et liikmesriikide õigus on üldiselt direktiiviga kooskõlas või on isegi soodsam. on väga palju positiivset eh, tehtud ka selles suunas, et isa rohkem vanemapuhkust välja võtaks, aga on ka mõned puudused, millele juhiti tähelepanu ja esimene oli see, et seos erinevate puhkuste vahel mõnedes riikides on väga hägus. piirid ei ole selged ja teine asi, mis eh, praktikas takistab vanemapuhkuse ära, väljavõtmist, on just nimelt tasustamine, selle tasustamine. ja ma lähen nüüd mõni minut üle selleks, et oma ettekande et teist küsimust käsitleda väga lühidalt, see on, kuidas edasi nüüd tuleks liikuda mis puudutab vanemapuhkust ja raseduse sünnituspuhkust, siis meil on selle kohta nüüd kaks eraldi direktiivi ja aluslepingute äh, alused on ka erinevad. Äh, kohaldusala on erinev. Äh, osa, üks on suunatud naistele, teine naistele ja meestele ning eesmärgidki on erinevad. naiste tööohutus ja töötervishoid on ühes ja teises peatähelepanu, pere ja tööelu ühitamisele. nii et kaks erinevat direktiivi, kaks erinevat lähenemisviisi, kaks erinevat õiguslikku alust. aga kui me vaatame neid kahte direktiivi ajapikku, siis me näeme, et eh, mõlemad on ühtsed selles, et nad seonduvad, eh, on seotud soolise võrdõiguslikkuse põhimõttega. Eh, vanema puhkuse direktiiv ei puuduta ainult ju tööohutust ja töötervishoidu, vaid kaitseb ka soolist võrdõiguslikkust, sest Äh, lapsevanemate äh, diskrimineerimine, äh, ta loetakse nüüd sooliseks diskrimineerimiseks. vanema direktiiv ei pea mitte ainult pere ja tööelu ühitamist parandama, aga ka soolist tasakaalu aitama paremini saavutada selles ühitamises. nii et see sooline tasakaal ühendab mõlemat direktiivi. nii et vaatamata erinevale päritolule ja lähtepunktile ja erinevale arengule on need direktiivid siiski ühtsed oma eesmärgi poolest. nimelt varemini on vaja ühitada pere ja tööelu ja teha seda sooliselt tasakaalustatult. see on üks ja sama eesmärk mõlemal direktiivil ja tänu sellele eh, on võimalik soolise võrdõiguslikkuse sätted aluslepingust võtta aluseks tulevikus õiguslikult nendele ettepanekutele, mis töötatakse välja komisjonis ja tuleb seda teha integreeritult. see on siis teistsugune lähenemisviis kui senini ja see muudab kogu süsteemi läbipaistvamaks ja selgemaks saab äh, orienteeritus peamistele eesmärkidele ja siis saab olema ka vanema äh, puhkusega seonduvat kergem ellu rakendada. ja, ma tänan, proua professor ja ilma vahemärkusteta annan nüüd sõna äh, härra Jorge Cabritale, kes istub siin minu selja taga. suur tänu. ka minul on slaidid ning ma loodan, et eh, arvuti kasvab õigesti tööle. Eh, mina esindan Euroopa fondi, mis parandab töö ja peretingimusi. me viisime läbi hiljuti uurimuse kus eh, lihtsalt räägitakse eh, isa ja vanemapuhkuse eh, rakendamisest, hõlmab ka emapuhkust ja ma viitan sellele uuringule, aga mitte ainult. ja eriti räägin ma isapuhkusest, vabandust, vanemapuhkusest. viis punkti. me kõigepealt vaatame kõige olulisemaid definitsioone siis me vaatame eh, neid eh, asju, mis mõjutavad töö, tööaega ja mitte tööaega ja me toome siin välja punktid, mis on meie eh, tänases arutelus olulised. rääkides tagamaadest, siis artiklis kolmkümmend kuus põhiõiguste harta räägib töö ja pereelu ühitamisest, sest et kõikidest inimestel on õigus Mm, eh, sellele, et nendel on emapuhkus, et nendel on vanemapuhkus lapse eest hoolitsemiseks ja eh, eh, siis eh, emapuhkuse direktiiv pärineb üheksakümne teisest aastast, loomulikult see käsitleb naisi, sest naised sünnitavad lapsi ja me hõlmasime siin ka aasta kaks tuhat kakskümmend strateegia suuniseid. siin just nimelt rõhutatakse, kuivõrd oluline on hinnata tööhõivepoliitikat soolise võrdõiguslikkuse aspektist ja ka äh, kahe tuhande kuuenda aasta direktiiv, mida nüüd ümber äh, sõnastati, äh, räägitakse sellest, et sotsiaalpartnerid peavad tegema kõik, et naistele, meestel oleks tagatud võrdõiguslikkus ning ühitataks pere ja tööelu ja loomulikult siis kahe tuhande kümnenda aasta direktiiv, kus siis on toodud ära miinimumnõuded vanemapuhkusele. ma tahaksin mm, öelda, et selles direktiivis ei ole ära toodud miinimum eh, rahastamistaset võrreldes eh, eelneva eh, sissetulekuga. me kogusime andmeid, me palusime oma oma korrespondentide võrgul vastata nendele küsimustele, mis puudutavad andmeid, aga me teame kuna andmeid ei ole väga vähe, ei ole väga palju, me teame, et enamus riikides eh, suureneb vanemapuhkuse kasutamine, aga see suurenemine ei ole väga eh, silmanähtav, eriti kui asi puudutab isasid. mis, rääkides definitsioonidest, siis peame meeles pidama kolme põhimõtte, kolme terminit. üks on eh, emapuhkus, see tähendab, et emad puhkavad enne ja pärast sünnitust, et lapse eest hoolitseda ja see tegelikult tähendab ka seda, et eh, ema saab taastuda pärast sünnitust. nüüd vanemapuhkus on eh, tööõigusega seotud, see eh, puudutab nii emasid kui isasid. Nendel on õigus hoolitseda oma lapse eest ja siis on ka eraldi isapuhkus ja see on tegelikult lühikene puhkus eh, just ainult isale eh, pärast seda, kui laps on sündinud, et eh, ta saaks anda hõlpu äsja sünnitanud emale ja olla koos oma vastsündinuga. Euroopa töötingimuste uuring, mis on läbi viidud rohkem kui kakskümmend aasta, räägib sellest, et on vaja suunata tähelepanu sellele tasustamata tööle, sest tasustamata töö on põhiliselt naiste osaks. Nemad teevad seda, nemad teevad seda tunduvalt rohkem kui mehed, aga laste eest ja laste eest hoolitsemisest enamus aeg on see kõik naiste õlul, seda ei tohi unustada näite, kui me vaatame üksikemasid või üksikvanemaid, siis eh, just siin suu-, suunatakse suur tähelepanu eh, soolisele võrdõiguslikkusele, kogu vastutus eh, lapse eest on tavaliselt ema õlul, ei ole toetust partnerilt ja meie numbrid, mida me kogusime, eh, näitavad täpselt sedasama asja, et naised teevad ikkagi põhiliselt eh, eh, paks, seda tasustamata tööd, me siin on näitajad, mis puudutavad inimeste nädalat ja see tähendab, et naised töötavad tasustamata kodus sama aja, mida mehed veedavad oma töökohal Need andmed eh, puudutavad aastat kaks tuhat viisteist. Eh, mingisugused eh, muutused on toimunud, aga need on väga väikesed, mis ikkagi näitavad, et ajakulu tasustamata tööle ei ole sooliselt tasakaalustatud ja ükstaskõik milliste ealiste kategooriat me ka ei vaataks, siis meestel kõik numbrid kalduvad rohkem selle poole, et nemad teevad e, tasustatud tööd. ja me seletame asja sellega, et et naised mõtlevad oma karjääri, eh, karjääri mm, planeerimisel perekonnale, nad teevad seda perekonna vajadustest lähtuvalt. mehed mõtlevad eh, rohkem oma eh, karjäärile ja eiravad perekonda rohkem. on teatud maid, kus on erilised karakteristikud näiteks kolm riiki, Malta eh, ja veel kaks, kus ei ole mm, üldse, tähendab, kus on olemas vanemad puhkus, aga selle eest ei maksta. siis on Ühendkuningriik, Kreeka ja eh, Hispaania, kus on olemas eh, isapuhkus, aga seda ei pea, see on täiesti vabatahtlik. see tähendab, et tegelikult nendes kuues maas, mida ma nimetasin, nii vanemapuhkuse kui isapuhkuse kasutamine on väga eh, madal, kuigi mingisugune mikroskoopiline kasv selles osas on olemas. ja eh, täna hommikul rääkis ka komisjon siin, et isa roll perekonnas peaks suurenema ja tegelikult eh, nende maade osas nende süsteem tekitab teatud huvitavaid küsimusi, mikspärast ei ole rohkem selles osas saavutatud. ma tahtsin teil tuua välja sellised punktid. Eh, kõigepealt, et kui palju kasutatakse vanemapuhkust eh, kui me mm, oleme vaadanud nüüd ehm, varasemaid uuringuid ja seda, mida me praegu tegime, siis näeme seda, et kui riiklikult on asjad seadusega paika pandud, siis on see eh, suureks mõjuteguriks, mis vanema, eh, vanemapuhkuse kasutamist laiendavad. ja kas eh, seadusega kirja pandud on kohustuslik või mitte Mm, ka sellest sõltub väga palju. me näeme, et nendes riikides, kus on kõrgem sissetulek, kasutatakse ka vanemapuhkust rohkem ning eh, me ju juhiksime teie tähelepanu sellele, et eh, et just nimelt vaesemates majapidamistes vaesemates riikides on oluline see kui palju nad saavad mm, seda milline on selle vanemapuhkuse rahaline väärtus on teatud strateegiad mis võimaldavad vähendada barjääre vanemapuhkuse kasutamisel ning oluline on vaadata kuidas eh, on võimalik tööturule naasta, sest et mõnikord jäetakse vanemapuhkus kasutamata sellepärast, et inimesed kaotavad, eh, kaotada oma töö, kardavad kaotada töökoha. me peaksime tagu-, tagama selle, et kui inimene hoolitseb oma lapse eest, siis tema töökoht jääb talle alles. veel on olulisi faktoreid kõigepealt töökoha eh, tasemel me peaksime võimaldama eh, eh, paindlikku lähenemist ehm, sest asi ei ole mitte ainult seaduses vaid peab olema võimalik ka ka seadust praktikas rakendada informatsioon teave selle puhkuse kohta eh, peab olema kõikidele kättesaadav. see peab olema lihtsalt sõnastatud, et kõik saaksid sellest aru, peab ära näitama, millised on võimalused lapse eest hoolitsemiseks, millised on võimalused panna lapsi eh, lasteaedadesse ja nii edasi. nii et, et kõigepealt eh, töökohtadel on vaja eh, olla väga paindlikud, eriti naiste suhtes ja vähemalt on selles osas tähelepanu pööratud meestele kõikides riikides sooline võrdõiguslikkus ja töö, pereelu eh, ühitamine eh, on öö, ehm, mm, oluline kõikidele eh, ja praegusel rohkem sellel teemal nagu räägitakse, püüakse koolitusi läbi viia, aga midagi väga põhimõtteliselt ei muutu. me näeme, et äh, paranemisruumi on piisavalt. Äh, me peame vaatama, milline on tööaja jaotus, milline on jaotus äh, ajaliselt makstud ja palgalise ja palgata töö vahel, aga pere perepuhkus on äärmiselt oluline väga oluline on, et oleksid programmid töökohale tagasitulemiseks ja e, seda kõike peab veel edasi arutama, tuleb arutada, kuidas e, kuidas seadusi rakendatakse. selles protsessis on keskse tähtsusega sotsiaalpartnerid ja oluline on see, et oleks paigas eh, siseriiklik seadusandlus, Euroopa tasemel seadusandlus ja peab vaatama, kuidas neid seadusi ka ellu viiakse, ellu viiakse. ning tuleb vaadata Eh, millised on siis administratiivsed ja rahalised ehm, eh, võimalused, eriti kui seadusi ellu viiakse keskmise ja väikse suurusega ettevõtetesse ning on vaja Eh, et see poliitika kogu selles vallas oleks transformatiivne, mitte ainult informatiivne. Eh, sel aastal eh, meie koostasime kaks raportit, nad on kättesaadavad ja need on siin ka, siin, kui te ruumi sisse tulete, siin laua peal olemas, aitäh. Oh, suur tänu EPRS-i teadlasele ja Eurofondile, suur tänu nende oluliste teadmiste eest, äh, mis me saime ja me kindlasti äh, saame kuuldud hästi ära kasutada. nüüd äh, saab sõna Gloria Mills ITUC-st ja esindab Euroopa Ametiühinguid, töövõtjaid And.... suur tänu. ma tõepoolest püüan kinni pidada viiest minutist sest väga palju küsimusi on juba hõlmatud. ma tahan öelda seda, et töö ja pereelu ühitamine ei ole mingisugune uus asi, me oleme sellega tegelenud kümneid aastaid, ametlikult vähemalt üheksakümne kuuendast aastast, kui üldse tuli vanemapuhkuse direktiiv me peame vaatama, kui palju kasutatakse eh, vanemapuhkust on, kas kõikidele on tagatud eh, niisugune võimalus Euroopa Liidu tasemel ning me peame vaatama ka eh, kriisijärgselt, kuidas selle küsimusega tegeleda. ma tahan öelda, et Etuki seisukohast on vanema eh, vanemapuhkus ja see direktiiv mm, edulugu. kaks korda on kokkuleppeid uuesti läbi vaadatud aga küsimus, et vanemapuhkust väga palju ei kasutata, tekitab muret. meie arvates oleks vaja kõikehõlmavat eh, seadusraamistikku. Eh, praegu eh, uus teekaart, mis Euroopa Liidus on, käsitleb just pere ja tööelu, ehm, tööelu ühitamist ja meil peaks olema selline raamistik, mis toetab selle elluviimist reaalsuses suur küsimus on selles, kas see ehm, teekaart, mis meil on, ehm, aitab ühitada töö ja pereolu, kas ta eh, viib meid õiges suunas või mitte. mõned eh, küsimused on seal sellised, millele me peame tõsiselt mõtlema. kõik eh, uuringud näitavad, et vanema puhkuse kasutamisel on küsimus, kui palju selle eest makstakse. meie jaoks ongi just võtmeküsimuseks see, kui palju makstakse eh, hüvitist eh, vanemapuhkusel olevatele inimestele. Eh, näiteks me oleme tegelenud Tšehhi, Prantsusmaa, Ungariga, Slovakkiaga, me oleme vaadanud, kuidas on olukord Rootsis, on liikmesriike kus on väga oluline aru saada, et eh, tähendab see palju, et eh, on riike, kus makstakse seda vanemapuhkusel olemise eest hüvitist sõltuvalt mm, sellest, kui palju inimene sai viimasel ajal palka eh, ütleme näiteks kaheksakümmend protsenti makstakse endisest palgast austrias sada protsenti makstakse taanis ja on ka riike, kus äh, vanemapuhkusel olijatele ei makstagi mingit raha. näiteks niisuguste riikide hulka käivad Malta, Holland. seal ei maksta mitte midagi äh, vanemapuhkusel olevatele inimestele. ja need vanemahüvitised tulevad ikkagi sotsiaalsüsteemist, mitte ei tule tööandjalt, aga olulisem punkt selle juures on see, et need viimased numbrid näitavad, et Euroopa Liidule maksab see kõik kokku kolmsada kakskümmend viis miljardit eurot aga, aga näiteks ütleme, ühesõnaga see tähendab seda, et inimesed ei kasuta ära täielikult oma potentsiaali, aga näge-, Ühendkuningriigis on kokku rehkendatud et, et kolmkümmend protsenti kannatab nende SKT selle all, et naistele mm,, ei, need naised ei saa kasutada ära piisavalt oma potentsiaali nii et, et eh, kõigepealt muidugi puudutab eh, eh, perepuhkus ehm, naisi, aga see peab puudu-, aga see puudutab ka mehi, see puudutab ka vanemaid, kes adopteerivad lapsi. meie uuringud näitavad, et vanemapuhkust kasutavad või et see kasv vanemapuhkuse kasutamise osas meeste hulgas on suhteliselt väike, see on täiesti marginaalne meie põhi äh, mure on see, et olukord peab paranema, äh, seda saab teha äh, seadusraamistikuga. ja see peab tagama, et tõepoolest vanem, vanemad, kes on puhkusel, saavad ka sellest tasutud. oluline on selle Eh, puhkuse kõik aspektid oluline on, et oleks emapuhkus, isapuhkus, et oleks vanemapuhkus, et oleks tagatud eh, puhkus eh, inimestele, kes on lapsi adopteerinud. ja oluline on see, et nad ei kaotaks oma tööhõive potentsiaali, me peame sellega väga, mm, me peame seda väga selgelt välja ütlema kõik minu poolt, aitäh! Äh, suur tänu! ja nüüd äh, Business Europe esindaja, samuti viis minutit, palun. suur tänu, ma esindan täna Business Europe'it, olgugi et mul on ka Saksa taust, olen Saksa Tööandjate äh, Liitu esindanud vedajat. nüüd, äh, mis puudutab äh, direktiivi rakendamist, siis üleüldiselt on rakendamine olnud edukas. Business Europe lähtuvalt oma liikmete arvamusest võib tõdeda, et Äh, rahuldaval määral on see direktiiv äh, üle võetud, protsess on olnud suhteliselt sujuv, meie liikmesassotsiatsioonid ei ole teatanud erilistest raskustest rakendamisprotsessis. riiklikud äh, partnerid on olnud kaasatud mitte formaalsete konsultatsioonide kaudu. on olnud kolmepoolsed konsultatsioonid samuti arutamaks mitmesuguseid küsimusi, mis ei ole seotud ainult äh, perepuhkuste ja lapsehooldusega. jätkuvad äh, dialoogid valitsusega erinevate puhkuste teemadel mis kõik lõppkokkuvõttes mõjutavad ka ettevõtete tegevust. direktiivi rakendamine puudutas mitmeid küsimusi, mida me praegu arutame riiklikul tasandil, kaasa arvatud töö- ja pereelu ühitamine. vanemapuhkuse võtmine on otseselt äh, seotud äh, palgaküsimusega, see muutub eriti keeruliseks äh, liikudes ühest riigist teise. isad nõuavad rohkem paindlikkust tööaja osas. ja samuti on tähtis, et oleks tagatud tervishoiu valdkonna toetus peredele ja piisav lastehoiu võimaluste olemasolu. kuidas nüüd edasi liikuda? praegusel hetkel ei ole meie arvamusel, et äh, mingite uute puhkuste sisseviimine Euroopa Liidu tasandil oleks abiks. ka eelmistest äh, sõnavõttudest kumas läbi, et äh, meil on vaja käitumismallide muutust. võiksime selle sõnastada järgmiselt. meil on vaja ühiskonnas põhjalikke muutusi ja oma saksa tausta tõttu ma tean, millest me räägime. meil on endiselt äh, selline mõiste nagu rongaema, mida kasutatakse nende naiste kohta, kes teevad karjääri, aga tahavad saada ka lapsi ja niikaua, kui me kasutame selliseid sõnu, siis äh, meil on äh, vaja sellist äh, sugude vahelist ähm, kokkulepet ja seda ei saavuta Euroopa Liidu määruste abil. loomulikult äh, tuleb muuta ka käitumismalle töökohtadel, nii isad kui ka emad peavad äh, võitlema selle eest, et neil oleks võimalik ühitada töö ja pereelu see on protsess, äh, mis peab toimuma koha peal, seda ei saa edendada Euroopa Liidu määrustega ja seda me oleme täheldanud viimased kakskümmend aastat. olukord on küll paranenud, aga mitte sellisel määral, nagu me oleksime seda soovinud. ma arvan, et äh, väga oluline sammas äh, on seotud ka sellega, kas on olemas head lastehoiuasutused või mitte. lastehoiuasutus ei tähenda ainult kohta, kuhu inimesel on võimalik laps jätta, vaid nendes äh, kohtades tuleks pakkuda ka varast äh, õppetegevust, tuleks lapsi harida vanemapuhkus on Euroopa Liidu liikmesriikides äh, erinev, seda ei saa võrrelda. praktiliselt kõik riigid on äh, arendanud välja süsteemid kaitsmaks äh, rasedaid ja emasid ning edendamaks töö ja pereelu ühitamist. Need süsteemid on seotud ka sotsiaalsüsteemiga, otseste toetustega. samuti on ähm, kaasatud ähm, sellesse süsteemi tööaegade kohandamine ja muud ähm, küsimused, kaasa arvatud äh, sotsiaaltoetused. suur tänu ekspertidele nüüd saab äh, sõna raportöör Maria Arena viieks minutiks, aga kui te suudaksite rääkida kolme minuti jooksul, oleks eriti tore. suur tänu, esimees, äh, ja ma üritan teha parima, et teie nõudmistele vastata. tahaksin alustada tõdemusega, millega me kõik siin nõus oleme, ükskõik, kas me oleme poliitikud teadlased, sotsiaalpartnerid. tänapäeval oleme me silmitsi suurima diskrimineerimisega Euroopas, mis puudutab samaväärselt nii mehi kui ka naisi. mehed, kes on isad või tahavad saada isaks, neid äh, diskrimineeritakse, kuna neil ei ole samu õigusi, mis naistel. Neil ei ole võimalust äh, valida töö ja pereelu ühitamist, nagu ütlesid meile teadlased. meestel Euroopas on äh, tunne, et neil ei ole võimalik leida tasakaalu töö ja pereelu vahel. ja kallid mehed, äh, me pöörame sellele teemale tähelepanu, kui me tegeleme vanemapuhkuse teemaga. samuti diskrimineeritakse naisi kas te arvate, et naised valivad vabatahtlikult selle tee, et nad teevad ära suurema osa tasustamata tööst? ei, naised on selleks sunnitud selle diskrimineerimise tõttu, mis on meid äh, kogu elu saatnud. naisi diskrimineeritakse tööhõives, karjääris, samuti äh, diskrimineeritakse naisi äh, palgaküsimuses ja ka seoses pensionidega, sellepärast et naised on pidanud võtma vastu teatavad äh, otsused. kui naine otsustab äh, saada emaks, siis äh, algav see tsükkel, tundub, et Euroopa tahab, et sündivus veelgi langeks igal juhul naised satuvad sellisesse diskrimineerimislõksu. meil on sada protsenti diskrimineerimist praegu Euroopa Liidus seetõttu on ääretult oluline, et me tegeleksime selle teemaga ja esitaksime küsimused, mida on võimalik teha. nii sotsiaalselt kui ka majanduslikult äh, läheb see diskrimineerimine ju midagi maksma. kui inimesed ei ole oma eluga rahul, siis see mõjutab otseselt ka inimeste tervist ei ole imestada, et äh, statistika näitab, äh, meil on depressiooni määr kasvuteel on väga palju äh, sotsiaalseid ja majanduslikke mõjusid, kõik uurimused näitavad, et äh, kui äh, naiste tööhõive määr oleks suurem, siis rahvamajandus sellest võidaks. ma ei taha öelda, et siin on tegemist otsese seosega, aga siin on siiski tegemist pädeva argumendiga. praegu Euroopas me peame läbirääkimisi USA-ga TTIP üle. mis äh, tooks meile SKT kasvu null koma viis protsenti või umbes nii, aga kui naiste tööhõive oleks suurem, siis me saaksime tõsta SKT-d üle kolme protsendi. sellised on teaduslikud äh, analüüsid eks neid võib muidugi vaidlustada, aga siiski, kui vaadata nüüd, et kui palju energiat kulutab äh, Euroopa Komisjon äh, TTIP läbisurumisele, siis äh, see on küll uskumatu, samas jällegi tööhõive valdkonnas äh, naiste positsiooni paranemise poole eriti ei liiguta. Business Europe täna ütles jällegi, et ei mingil juhul mingit uut seadusandlust, ettevõtted äh, ei soovi tõsta Euroopa SKT-d äh, kolme protsendi võrra. nüüd, kus me oleme kuulnud kõiki neid äh, fakte ja arve, olen ma selle poolt, et me võtaksime tarvitusele vastavad äh, vahendid, siin räägiti isadus-emaduspuhkusest, vanemapuhkusest, kindlasti tuleks kasutada selle direktiivi ülevaatamisklauslit, mis meile selleks selle võimaluse annab. tuleb üle vaadata palgateema. mida väiksem on vanema palk, seda rohkem on naisi, kes ähm, vanemapuhkusele lähevad ja küsimus on ka selles, kas neljast kuust äh, piisab või mitte, kas tuleks seda ehk kuidagi teisiti öö, ähm, jagada. ja mis puudutab äh, lapsepõlve nii-öelda piiramist kaheksa aastaga, siis kas siis lapsepõli lõpeb või ei, lapsepõli kestab ju kauem ja isaduspuhkus peaks olema Euroopa vahend. liikmesriikides, kus on isaduspuhkus ja kus seda varakult võetakse, seal on äh, tulemuseks positiivsed arengud. Business Europe ütles, et äh, peab äh, pakkuma lastehoiuteenuseid, aga liikmesriikides, kus selliseid teenuseid ei pakuta, valitseb äh, sugudevaheline ebavõrdsus ka siis, kui naised, äh, kui lapsed juba käivad äh, koolis, siis langeb naistele suurem koormus näiteks haigete laste hooldamisel. kõiki neid aspekte tuleb arvestada, me peame leidma hoovad, millega mõjutada selle teema edendamist Euroopa tasandil. me peame tegutsema naiste laste ja samuti Euroopa ettevõtete huvides. suur tänu, Maria Arena. ja nüüd saavad sõna variraportöörid, igaüks üheks minutiks ja Kristof Hekman esimesena, palun. suur tänu, esimees mina arvan, et äh, me peaksime siin toonitama, kuivõrd oluline on selle kõnealuse direktiivi rakendamine, see võimaldab äh, tööelu paremini ühitada pereeluga. mis puudutab nüüd äh, vanemate õiguste laiendamist, siis äh, seda soovivad meie kodanikud, see on üks meie prioriteete kaks tuhat kümme direktiiv tõi sisse vanemapuhkuse pikendamise kolmelt kuult neljale, aga seda ühte kuud äh, saab anda ka ühelt vanemalt teisele, sellega prooviti julgustada rohkem isasid ka vanemapuhkust võtma me peaksime leidma tõhusaid lahendusi selleks, et äh, rohkem isasid läheks idasustuspuhkusele. väga oluline on ka see, et leitaks lahendused äh, osalise tööajaga töötajatele ja ajutiselt töötavatele inimestele on küsimusi, millele tuleks senisest äh, rohkem tähelepanu pöörata, näiteks äh, vanemapuhkuse tõlgendamine erinevalt liikmesriigiti. lõpetuseks tahaksin ma öelda, et mul on väga hea meel töötada selle väga olulise raportiga ja teen hea meelega koostööd kolleegidega. Äh, suur tänu! Anna Kerike, palun. jah, me kuulsime siin emaduspuhkusest, isapuhkusest, vanemapuhkusest ja on toimunud siin huvitavaid arenguid. ma arvan, et äh, üks mõiste, mis siin on täiesti vale, on puhkus see ei ole puhkus, see on vanema töö. Euroopa Liidu liikmesriikides on olukord äh, selline, et äh, laste sõimedes, lastekodudes, lasteaedades ju makstakse töötajatele laste hoidmise eest, siis paluks ka seoses selle meetmega mitte rääkida puhkusest, see ei ole puhkus. kõik räägivad äh, siin ka sellest, et meil tekib siin palgalõhe, mis tuleb lõpuks äh, kinni maksta. niisiis, mina toonitan, et meil äh, tuleb äh, sisse viia muudatus nendes raportites, me ei peaks rääkima mitte vanemate puhkusest, vaid vanemate tööst. suur tänu, Marian Harkinit ma ei näe. nii et järgmisena saab siis äh, Ines Zuber sõna, palun. Uh, suur tänu, esimees. kõigepealt äh, ma tahaksin äh, tänada esinejaid nende ettekannete eest. mõnikord äh, me oleme isegi segaduses, äh, on emanduspuhkuse direktiiv, vanemapuhkuse direktiiv. seetõttu on väga oluline kuulata uurimusi. ja minu poolt üks küsimus vanemapuhkuse raportis on juttu töö paindlikumaks muutmisest, eriti äh, siis, kui vanemad äh, pöörduvad tagasi tööturule. ja me peame olema siin väga tähelepanelikud selles osas, millest me räägime. on äh, uus Euroopa Komisjoni teekaart ka selle kohta, mainitakse paindlikkust, aga see võib kaasa tuua ka selle, et Äh, emadel-isadel lõpuks ei ole neid õigusi. paindlikkus tuleb mõista vanemate õigusena ja mitte seda, et äh, nad kaotaksid oma sotsiaalsed õigused või töökohaga seotud õigused. siin ei tohi anda ettevõtetele võimalust äh, leida paindlikke töötajaid. väga oluline on ka konkreetselt rahalise väljamakse küsimus, see on kõige nõrgem koht siin direktiivis. vanemaks olemine on sotsiaalne vastutus ja seda tuleb tasustada sarnaselt ema ja isa tööga. see on fundamentaalne küsimus. suur tänu kõneleja mikrofonita, tõlgid ei kuule. Monika Vana ei ole saalis, siis saab sõna Laura Agea, palun. president, grazie. suur tänu, esimees. ma tänan ka esinejaid, kes andsid meile omalt poolt äh, tagasisidet, tutvustasid erinevaid äh, uurimusi, esit-, toetasid äh, erinevaid institutsioone. ma tänan ka kolleeg äh, Maria Arenat, äh, kellega ma olen teinud meelsasti koostööd antud teemal. omalt poolt toon sisse veel mõned punktid, mis on minu arvates olulised. võib-olla tuleks need ka dokumenti üle võtta. kõigepealt kõikidel lastega peredel peaksid olema samad õigused. see on minu arvates väga oluline ja seda tuleb toonitada. et äh, saavutada kõrgemat iivet on väga oluline, et emadel ja isadel oleks äh, pärast vanemapuhkust võimalik lihtsamini tööturule naasta. praegu ei ole see alati lihtne. tahaksin öelda üht-teist ka lõigu kohta, mis on minu arvates väga oluline, seal on juttu vanemate kaitsest, äh, sellest, et äh, teatud riikides äh, kehtibki juba vanemakaitse kuni kaksteist aastat ja see on minu arvates väga positiivne. nii saavad vanemad äh, paremini oma laste eest hoolitseda. aga samas, kui siin majanduslikke stiimuleid selle edendamiseks ei ole, siis see on ka ohtlik, me peame pakkuma toetust ja nägema ette ka vastava palgatasakaalu. samas äh, olen ma ka selle poolt, et ema ja isa jagaksid võrdselt lapse eest hoolitsemise kohustust. mina ei ole arvamusel, et vanemaks olemine on töö. ma arvan, et see on väärtuslik kingitus, aga me ei tohi sindada, et Euroopas äh, päris paljud perekonnad loobuvad vanemateks saamisest, kuna nende töösuhe või majanduslik olukord ei luba seda. ma arvan, et esimestel aastatel peaks äh, olema tagatud teatud äh, pere sissetulek ja see peaks olema eristatud äh, sotsiaaltoetustest, seda võiks nimetada teatud äh, pere äh, sissetulekuks, nii et vanemad saaksid tõesti täita oma rolli, selleks tuleb luua vastavad eeltingimused. nii et me oleme valmis koostööks ja me täname kolleegi temapoolsete esimeste ettepanekute eest suur tänu ja viimasena Dominik Matava. tänan, esimees. võib-olla see üllatab teid, aga mina lähen veelgi kaugemale kui Maria Arena. Lähen ka kaugemale kui viimane esineja. emadus äh, kaitse naisele, kes on sünnitanud lapse, on ilmselge vanema aeg emale ja isale kuni selle ajani, kui laps läheb kooli, peab olema tagatud, aga võib-olla ma kordan siin ennast, toonitan siiski, et äh, oleks äh, hea, kui meil oleks äh, nii-öelda perepalk või vanemate palk, kui selle ajani, kuni äh, laps on saanud täiskasvanuks, ma ei ole nõus proua Reena ja teistega, paljude teistega siin äh, saalis, on äh, emasid ja isasid, kes hea meelega hoolitseksid oma laste eest, selle asemel, et minna tööle väikese palga eest. nüüd Danuta ja Zuleska kaks kõnelejat võtan ma veel nimekirja. Danuta, palun. suur tänu. mul on üks äh, küsimus. meil ei ole piisavalt äh, rahastust ükskõik, kas me räägime siin emadus- või isaduspuhkusest, kas te võiksite jagada meiega mõningaid äh, parimaid praktikaid? siin ähm, kasutatakse ju erinevate allikate rahastust ja tooge meile mõningaid häid näiteid erinevatest Euroopa liikmesriikidest. suur tänu, esimees, teen lühidalt soovin äh, toonitada fakti, et äh, emadus perioos ei ole päris tasustamata töö, aga mõningat äh, finantstoetust äh, peaksid ema või isa saama. liikmesriigid otsustavad, milline see määr peaks olema. oluline on motiveerida vanemaid oma laste eest hoolitsema, pakkudes neile küllaldast toetust. aga kui te hakkate liikmesriike ja tingimusi võrdlema, siis tuleb äh, arvesse võtta ka teiste teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust. näiteks räägime me siin äh, haridusteenustest ja tervishoiuteenustest tuleb arvestada sellega, kas need on tasuta, kas nende eest tuleb äh, maksta, milline on äh, tasuta ja tasuliste teenuste kvaliteet. kui neid aspekte arvesse võeta, ei võeta, siis me ei saa võrdlusi läbi viia. ma ei arva, et me kunagi saaksime luua siin äh, monolistliku süsteemi. nii, mis puudutab nüüd Danuta küsimust, siis need äh, eksperdid, kellel on äh, näiteid, äh, saadavad need raportöörile ja variraportööridele, siis on võimalik neid ettepanekuid ka arvesse võtta. raporti ettepanek peab olema valmis üheteistkümnendaks jaanuariks, ühesõnaga seitsmeteistkümnendal märtsil äh, me hääletame selle raporti projekti üle siis komisjonis. Äh, suur tänu ekspertidele, samuti ETUK-i ja Business Europe'i esindajatele. ma lähen nüüd edasi päevakorrapunkti number kuus juurde ja me peame selle kahekümne seitsme minuti jooksul lõpule viima. vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis, raportööriks on Tamas Meserich, tema saab ka kohe sõna, loodetavasti ta teeb seda lühidalt. palun, Tamas. suur tänu, ma üritan seda teha nii lühidalt kui võimalik. Äh, aga samas selgitan ka, miks on tegemist niivõrd olulise raportiga siiski. me alustasime tähelepanekust, mida ma arvan, paljud jagavad siin meie komisjonis, et Euroopa äh, aeglaselt on maha jäämas eesmärkidest, mis on kirjas strateegias kakskümmend kakskümmend ja tähtis on nüüd tempot tõsta sotsiaalpoliitika vallas selleks, et tõesti siiski eesmärgid saaksid täidetud, sellest tõuseb tulu nii Euroopa Liidule kui kõigile meie kodanikele. üks peamisi elemente, eh, see ei ole üldse ilmselge samas, on leibkondadel tekkivad kulutused ja need majapidamiskuludes me teame, eh, kõige suurem eh, püsikulu leibkonna jaoks on just nimelt energiakulu ja kütus põhimõtteliselt. ja siin raportis me räägimegi, kuidas luua seos eh, sotsiaalse kaasatuse projektide, vaesusevastase projektide vahel ja teiselt poolt taastuvad energiaallikate alased projektid, energiasutuse efektiivsuse tõstvad projektid. jah, tahetakse ära kasutada olemasolevad ressursid kõigepealt selleks, et lähenemisviis oleks palju sihipärasem eh, nendel leibkondade jaoks, kes on eh, energiavaesuse ohus. miks see nii tähtis on? Eh, see on üks vaesuse liik, millega siin tegemist on ja sellest on raske välja pääseda. Äh, vaesed majapidamised peavad tohutu hulga oma sissetulekust äh, kulutama energia peale, kütuse peale ja põhjuseks on see, et nende küttesüsteemid, nende elektririistad ei vasta energiakasutuse efektiivsuse nõuetele. Mm, toimub suur energia raiskamine nendega. ja samas ei saa nad teha ka investeeringuid, et uued soetada äh, ja isegi, kui nende leibkondade tulu kasvaks, siiski ebatõenäoline on see, et nad suudaksid sellest olukorrast välja pääseda. nii et sellepärast meie leiame, et integreeritud lähenemis, ühelt poolt energiakasutuse efektiivsus, sihipärane eh, eh, lähenemisviis ja teiselt poolt ühendatuna vaesusevastaste meetmetega võivad anda tulemusi ja ma tahaksin peamised soovitused välja tuua ja siis Eh, ka mõned lisatähelepanekud. peamised soovitused kõigepealt kutsume üles komisjoni ja liikmesriike ühel ajal vastu võtma integreeritud raamistiku võitlemaks energiavaesuse vastu. seda on vaja, sest institutsioonis on kaks erinevat komplekti mm Äh, liikmesriigid ja komisjon, kõik tegelevad isoleeritult ja on õnnestu harmoneerida energiaefektiivsuse nõudeid ja integreerida need sotsiaalkaasatuse poliitikasse. kutsume üles ka liikmesriike ühinema äh, üle-euroopalise talveperioodi küttesüsteemi väljalülitamise moratooriumi nõudega. Äh, mõnedes riikides on sotsiaalkaitse edasi arenenum, nagu näiteks USA-s, seal on selline eh, moratoorium ette nähtud, meil Euroopas peaks kogu Euroopas olema selline samasugune nõue. ja sotsiaalsamba raames ja Euroopa Liidu raamdirektiivi raamis mis sünnib aastal kaks tuhat kuusteist ja puudutab miinimumsissetulekut, tahaksime sellele teemale tähelepanu äh, pöörata. samuti eh, struktuurifond on vaja paremini ära kasutada selleks, et energiapoliitika ellu viia. ja on vaja ka täpselt eh, selgitada, mm, miks need aspektid ei ole piisavalt käsitlemist leidnud. põhjuseks on see, eh, et meie võimalused on piiratud, raporti maht on ka piiratud, aga mõned soovitused siiski ma õnnestub siia sisse ehk panna selle kohta ja hea meelega kuulan ära nüüd äh, variraportööride ideed, äh, mida ka tahaks integreerida lõppraportisse. ma olen avatud igasugusteks läbirääkimisteks, mis tahes teksti osa üle äh, ja loodan huvitavat mõttevahetust ja lõpetuseks tahaks öelda, et teksti kallal on kolleegid kõvasti tööd teinud, aga kui on veel mingeid ebaselgeid kohti, siis minu, mina olen selles süüdi. aga nüüd on just õige aeg need puudused kõrvaldada koos teiega, nii et nüüd tahaks variraportööridelt kuulda suur tänu. esimene on Claude Roland. Euh, suur tänu. suur tänu raportiga tehtud töö eest, ma arvan, et väga hea alus on meil, millest edasi liikuda. kuna aega on vähe, siis piirdun vaid paari üldise märkusega, neid on tegelikult kolm. me peame just energia teemale palju rõhku panema ja seda käsitlema, see kõik on väga õige. aga arvestades seda, et teksti maht on piiratud, siis kannatada on saanud teised elemendid, mis peaksid ka olema siia pandud, näiteks maja, sotsiaaleluase, juurdepääs sotsiaalhoolekandele. see on suur probleem leib, sellistele vaestele leibkondadele ja loomulikult veeprobleem. vesi on probleemiks terves reas liikmesriikides ja juurdepääsu puudumine teenustele. ja kui me räägime mobiilsusest, juurdepääsust, äh, juhilubadele maapiirkondades, siis kui see juurdepääs puudub, siis ei ole võimalik integreeruda tööturgu ja veel üks asi, sellest küll tekstis räägiti, aga ainult põgusalt, nimelt lapsed, kes elavad vaesuses. ettepanekus on välja jäänud terve rida kontseptsioone, miinimumpalk, et see oleks õiglane. ma arvan, et on vaja kokku leppida sisu üle, sest vastasel korral kokkulepped küll sünnivad, aga siis selgub, et <clears throat> asju on erinevalt nähtud. ja lõpetuseks see puudutab äh, sellist üldist strateegiat. ma arvan, et eesmärgiks peaks olema tekst, mis pälviks suure konsensuse ja tähtis on kiiresti hakata ellu rakendama otsustatut, sest see on kõige tähtsam. aga igatahes on mul hea meel teil abiks olla. ma tänan, järgmine on eh, Mietra Petra Kumpula-Naatri jah, ma hääletasin kaks tundi ITRE komisjonis ja tulin just sealt. Äh, ma kardan, et meil ei ole Soome tõlget, olnuks muidugi kena, kui soomekeelne tõlge oleks ka, see on äh, adresseeritud sekretariaadile, see palve. kui mina olen variraportöör, siis ma tõesti eeldan, et soomekeelne tõlge on ka, sest siis on palju lihtsam ennast väljendada kui mina olen ka päevakorras variraportööride nähtud, siis palun ka tõlge tagada, aga ma üritan siit inglise keeles rääkida. ma tänan eh, selle eelnõu eest, ma arvan, et üldjoontes on see hea tekst, me võitleme vaesuse vastu ja eh, eluase on midagi, mis on kõigi jaoks väga oluline eh, tähtis on, et igal inimesel oleks korralik eluase ja ma olin pisut üllatunud sellest, et siin räägiti ainult energiast, loomulikult energia on tähtis teema, aga mina olen Soomest. me oleme üsna jõukas riik, aga ometi meiegi näeme, et, et eluase alati ei ole olemas, kas meil on piisavalt sotsiaaleluasemeid siis selleks puhuks ja ka eluaseme hind üha kasvab ja väga kõrged on hinnad linnades, linnakeskustes. peaks ka mm, planeerimisteemadele mõtlema. ja midagi, mis on puudu, see on muidugi väga erinev liikmesriigiti, aga väga palju kurbe lugusid oleme kuulnud viimasest kümnest aastast, et toimus suur mm, kinnisvara mulli lõhkemine ja inimesed kaotasid oma eluaseme. ja ei, põhjuseks oli see, et ei suutnud oma võlga, mis nad võtsid maja ostmiseks välja maksma, aga võlla pidid nad maksma ära sellele vaatamata, et nad vahepeal eluaseme kaotasid. nii et pangad ja riik peaks ka vaatama, et äh, laenu ei antaks nii kergekäeliselt eluaseme soetamiseks. Äh, see on eriti probleemiks praegu, kus väga vähe on üürikorteri võimalusi. ja kui siis äkki toimub selline kinnisvara mull, mis lõhkeb, äh, siis see tekitab väga raske olukorra seda teemat peaks ka vist käsitlema ja jah, Euroopa sotsiaalmõõde peab alati olema tugevam, kui me räägime e, majanduspoliitikast Euroopas, me anname soovitusi liikmesriikidele, aga ei tohi seejuures unustada ka sotsiaalseid soovitusi. E, see peaks võib-olla olema ka siin sees Eh, mitte piirduma sellega, mis pealkirjas, kirjas eh, raportis ja elukvaliteet. see on, ka seondub eluasemega, transpordiga, joogiveega eh, või soojustamisega, soojusega talveperioodil jah, nüüd need riskigrupid, vanurid, naised, kes tihtipeale peavad elama väga madalatest pensionidest pärast seda, kui nad on leseks jäänud, üliõpilased, neil ei ole pakkuda piisavalt majutust, mis oleks kvaliteetne ja muidugi ühe eh, lapsevanemaga perekonnad on suures ohus minu koduriigis Rootsis, mida ma kõige paremini tunnen. ja ma ei tea, kas tahetakse ka immigratsiooniteemad siia sisse panna, et on tekkinud tohutu nõudlus vähemasti mingisugusegi peavarju järele nendele inimestele, kes on kas lühemaks või pikemaks perioodiks meile siia tulnud. jah, energiavaesuse teema. mitmed töörühmad on sellega tegelenud võib-olla ma räägin hiljem ühest väga konkreetsest küsimusest, ma olen uurinud olukorda erinevates riikides, mõnedes riikides ei ole see nii aktuaalne teema, teistes aga küll. nimelt, kuidas sotsiaaltoetustega olukorda lahendada. meil on kuusteist tõlkekabiini, rohkem paraku ei saa me eraldada. Soome keel ei ole meil ette nähtud siin. võib-olla peaks äh, rääkima juhatusega sel teemal. Anna nüüd Arne Kierike kaheks minutiks, kui tohib. ma tänan jah, ECR-i variraportöörina äh, on minul väga suurt huvi pakkunud energiapoliitilised küsimused siin raportis aga see roheline energia, miks see siin nii kesksel kohal on siin raportis? jah, oma sissejuhatuses samas te ei, ei, kordagi ei viidanud perekonnale. jah äh, äh,, aga esimesed, kes äh, vaesuse satuvad, satuvad seetõttu, et neile öeldakse üles nende eluase. ja tahaksin korrata seda, et vanemate vaesus ja laste vaesus on omavahel väga tihedalt seotud, ma olen sellest korduvalt rääkinud. ja seni me oleme eh, kõike seda käsitleda ainult miinimumpalga kontekstis, aga tähtis on, et pered, kel, kus on lapsed, on kõige suuremas vaesuse ohus. jah, eh, eh, sel ajal, kui ema jääb koju, ei saa ta mingit palka mitte midagi, ainult kulud kasvavad. üks laps öö, seda üleskasvatamine kuueteist aastani läheb maksma sada kaheksakümmend tuhat eurot, aga sellest uuringust siin üldse ei räägita. nii et kui me räägime majapidamiskulude kasvust ja vaesusest, siis üleskasvatamise palk on midagi, mille me peaksime viitma kuni lapse täisealiseks saamiseni meil on ju solidaarne ühiskond. lapsi saada ja üles kasvatada on ju teenus, mida osutatakse ühiskonnale, loomulikult me armastame oma lapsi ja kõik see on väga emotsionaalne, aga tegemist on ka teenusega, eh, mida ühiskonnale osutatakse, seda tuleb tasustada. me peame seda suutma tagada, sest vastasel korral demograafiline pankrot tuleb meile. meil on vaja rääkida ka põlvkondadevahelisest õiglusest ja selle nimel tuleb töötada. nüüd, nüüd see kogu see eurobürokraatia, väga paljud inimesed kannatavad Brüsseli demokraat, bürokraatliku koorma all, ka perekonnad. meie õigusaktid panevad neile väga suuri kulutusi. ja vaja on debürokratiseerida Euroopa Liit ja mitte ainult mõelda selle peale, kuidas VKE-sid bürokraatiast vabastada. viiskümmend kakskümmend viis protsenti bürokraatia vähendamist tähendab väiksemaid kulutusi meie peredele. ma tahaksin viidata sellele, et ainus, kes on üle läinud oma kõneajast, täna on David Kaasa ja ma olen üsna meeleheitel seetõttu. aga nüüd Enrique Calvez Chambon saab sõna. kaks minutit, palun. suur tänu kaks minutit, sellega ei saa väga palju ära öelda, aga ma olen nõus sellega, mida kolleeg Rolan ütles, ei hakka üle kordama. tahan vaid rõhutada, et tegemist on vaesusega, mis seondub majapidamiskulutustega. see ei ole energiapoliitika alane uuring siin ega energiasutuse efektiivsuse alane uuring. seda eesmärki sellel raportil ei ole aga kui me vaatame siis inimesi, kes on tõesti vaesed ja tahame, et ka nende hääl kõlaks, siis nemad leiavad, et niimoodi asjale läheneda on e, üsna alandav, sest tihtipeale neil ei ole üldse elektrit. Neil ei ole mingisugust muud viisi, kuidas e, saada e, kommunaalteenuseid, kui ebaseaduslikult võrguga ühineda jah, me räägime sotsiaalpoliitikast, majanduspoliitikast, energiapoliitikast, eh, eh, energiaalasest sõltumatusest ja kõigest sellest, aga samas on ka meil lühiajalised pakilised küsimused, mida ei tohi unustada, millega tuleb kohe tegeleda. ma olen raportööriga sellest rääkinud ja ma arvan, et raportöörilt on väga hea alus edasiseks tööks. üks asi, eh, mis mina olen mõistnud, ma olin vaesuse intergrupis tegev vaesus ei ole midagi, mida annaks kuidagi lahterdada, ei ole energiavaesus või lapsevaesus eraldi. see on vaesus kui selline, jah. on võimalik ühte või teist poliitikat äh, parandada, aga tuleb koondada tähelepanu ikkagi ennekõike miinimumsissetulekule ja siis vaadata, kuidas see seondub sotsiaalsete poliitikate ja teiste poliitikatega. ma teen ka omapoolsed muudatusettepanekud selle kohta, aga tahaks teha ettepaneku raportöörile, et võitelgem Euroopa fondi eest, mis aitaks võidelda vaesuse vastu ja seal siis peaksid olema rahalised vahendid nende toetamiseks, kellel on vaja eluaset et nad saaksid selle soetada. ennekõike on ikkagi vaja võidelda vaesuse vastu ja oleks vaja sellist fondi abistamaks. Lynn Boylan uh,. suur tänu, ma üritan kahe minutiga piirduda. kõigepealt tahan kiita raportööri eh, tähtsa töö eest selle tähtsa küsimusega Äh, viitan sellele, et me teeme vähikäiku vaesuse teemal ja me ei suuda saavutada oma eesmärgi aastaks kaks tuhat kakskümmend. omaenda riigist Iirimaast ma tean, et äh, asjad on hullemaks läinud. ma rap-, väga toetan neid kommentaare, mis puudutasid energiakulutusi leibkondadele, aga nagu teised variraportöörid ütlesid, minagi äh, tahaks tahaksin rohkem käsitleda vee kulu leibkondadele, ma tean, et see on suur kulutus, kuus protsenti mõnedes liikmesriikides leibkonnad kulutavad veele ja ka veekatkestused on probleemiks mõnedes liikmesriikides ja sotsiaaleluase, see on väga aktuaalne, meil on tuhat viissada last Iirimaal, kes elavad eh, sellises avarii pinnal. ja vot kõik see ainult suurendab vaesust, kui eluase puudub ja kasinusmeetmed, mida on siin edendatud, eriti programmialustes riikides, sealhulgas ka Iirimaal, on asja ainult eh, hullemaks muutunud. väga hea on dokument Äh, aluseks meie aruteludele, aga ma tahaksin teha ka oma poolt sinna veel muudatusettepanekuid. suur tänu. Laura Agea. Grazie, president e, grazie. ma tänan. suur tänu raportöörile lähenemisviisi eest sellele teemale. tegemist on olulise teemaga. olen nõus Äh, minagi tahaksin väljendada muret ma ei näe siin, et midagi oleks peale minimumpalga räägitus tööst. siin räägitakse peamiselt ainult energiapoliitikast. aga kõige hullem on see, et Äh, ei ole isegi äh, peavarju vaestel peredel, rääkimata siis energiast. energiavaesus on juba järgmine tasand. nii et mina äh, kavatsen teha ka muudatusettepanekuid omalt poolt ja loodan teie koostööle peame mõtlema nende peale, kes ei suuda oma eluasemelaenu tasuda, me peame mõtlema ka sotsiaalelamispinna tagamise peale ja need, kes ei suuda üüri maksta, peame aitama neil seda teha. ja loomulikult alati tihti on nii, et me, kui te-, erakorraline olukord on tekkinud, siis eh, paaniliselt reageerime, aga on vaja ikkagi ennetavalt tegutseda. ma loodan, et minupoolsed muudatusettepanekud leiavad ka eelarvamusteta käsitlemist, nimelt ma olen teinud siin ettepanekuid koolide ja lastesõimede kohta, lasteaedade kohta Äh, isegi riigisektori lasteaedade eest, lastesõimede eest peavad pered äh, tasu maksma, see ei ole jätkusuutlik lähenemisviis. me peame laste hooldusasutuste, koolide teemad käsitlema. Äh, ka teame ju, et vaestest peredest on väga suur koolides laste väljalangemus. tervishoiuteemad Eh, kuivõrd eh, suured on tervishoiukulud vaestele peredele. Eh, kuna need on nii suured, siis ei suudeta lastele tagada näiteks hambaarsti kontrolli. lihtsalt tasud on nii suured, pered ei saa seda lubada, aga need peatähtsad tervishoiuteenused peavad olema tagatud peredele, et nad saaksid vaesusest välja. nii et Äh, seegi teema. jah, energiaarved, see kõik on väga kena, aga ikkagi sotsiaalkaitse, tervis ja need küsimused vajavad ka käsitlemist. nii, proua Mara Piazzotto ei ole kohal, mis tähendab seda, et ma lõpetan selle teema. ajakava te teate, seitsmeteistkümnendal novembril kaks tuhat viisteist on tähtaeg, selle ajani paluks muudatusettepanekud esitada ja seitsmendal veebruaril toimub meie komisjonis hääletus. aga mul on üks praktiline probleem siin. nimelt seitsmes päevakorrapunkt, raportöör on kohal, aga aega ei ole meil. selleks, et korralikult see aruanne ära kuulata ja debatti pidada me võime selle lugeda, lükata muidugi pärastlõunasse ja võtta pärast hääletusi, aga paraku äh, äh raportööridel on siis raskusi, kolm variraportööri siis enam kohal ei ole, kolm küll on e,. nii et Enrique Calve šampoon võib-olla siis nende puuduvate raportööridega räägib väljaspool komisjoni kohtumist, et siis saate põhjalikumalt seda nendega teha, kas selline menetlus on vastuvõetav raportöörile? kas ma tohin ühe minuti rääk-, võib-olla üks minut kõigile variraportööridele praegu anda halastamatult ja mitte rohkem, et siis kuuleme nad ikkagi ära praegu ma ei usu, et see toimib. <laughs> okei, Enrique, eine minut. Enrique, üks minut. lühidalt. Eh, no, no réellement en une minute, je ne peux pas traiter ce sujet, ce ne serait pas respect. Üks minut. See tegelikult ei ole väärikas käitumine, aga noh, me võime ikkagi seda asja arutada eh, variraportööridega, sest et praegu niimoodi kiirustades ei tundu see asi olevat õige. seda ma arvasingi, et sa nii ütled, Enrique, nii et tõesti, teeme nii eh, nagu ma välja pakkusin, Enrique on valmis puuduvate variraportööridega seda väljaspool eh, pärastlõunast kohtumist arutama kõik on nõus, nii et seega siis kuni kella kolmeni peatame oma töö. ja Enrique Calve ajakava seitsmeteistkümnes november kell kaksteist, selle ajani saate muudatusettepanekuid teha ja üheteistkümnendal jaanuaril toimub meil hääletus eh, siin komisjonis. nii et töötage tublisti siis jõuluajal. nii et kuni kella kolmeni nüüd